me arvame, et see raport võiks äh, aidata seda arutelu kliima ja energia teemadel stimuleerida. siin on äh, olulisi võimalusi ja see võiks olla tõesti väga hea kommunikatsioonivahend äh, huvitatud osapoolte ja kodanike jaoks. see aitaks meil edendada mõistmist ja teadlikkuse, teadlikkust tõsta. nii et väga toetan neid soovitusi, mis siin on ja loodan, et nendega tegeldakse edasi, aitäh! ma arvan, et sellega on see ähm, punkt lõpetatud, härra Javor, kas te soovite midagi öelda? kas te võiksite palun äh, meeleheitlikult üks minut rääkida? ma pean andma oma panuse mõningate mõtete näol, ma arvan, et see on raport, mis ei ole tavaliselt meie ähm, arutelude nimekirjas, tegemist on tõesti äh, Äh, väga olulised, olulist teemat käsitleva raportiga, mis puudutab kliimamuutuste vastast võitlust. me praegu tegeleme äh, kliima äh, õigusaktide muutmisega, meil on väga elavad arutelud komisjonides ja väga oluline on saada selge ülevaade, et kus me oleme oma eesmärkide täitmise suhtes ja ilma ähm, tõeliste jõupingutuste ja muutusteta ei saa me oma äh, kahe tuhande kolmekümnenda, viiekümnenda aasta eesmärke saavutada, see on tõesti väärt arutelu, ma teeks ettepaneku, et meil oleks laiem arutelu isegi siin eelarve kontrolli komisjonis, sest äh, me liigume praegu sellelt, et me lihtsalt tegeleme äh, rikkumistega hoopis teistsugusele eelarvestamist lähenemisele see on tõesti väga oluline kliimaeelarvete koostamisel, see on väga oluline eh, raha eh, hulk Euroopa jaoks, meil peab olema väga süvitsi minev arutelu selles küsimuses. aitäh, härra Javor! tõepoolest, eh, töödokument saadetakse liikmesriikidele, liikmetele välja ja härra Owen teeb ka teisi raporteid selle teema kohta, nii et tuleme tagasi selle teema juurde ja võib-olla siis on meil võimalus pikemat arutelu pidada proua Schmidt ja härra Õuben, ma arvan, et ei ole vaja tagasi tulla nende teemade juurde, me saame selle päevakorrapunkti lõpetada, aitäh raportöörile ja här-, aitäh härra Õubenile. ja aitäh, et tulite siia, enne kui läksite, lähete ITRE komisjoni, nii et ja nüüd saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt viis meie päevakorras seminar kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne auditireform Euroopa Liidus teostatav ülesanne. ma ei tea, kas siin peaks olema küsimärk pärast seda, te ütlete, et on teostatav. eks me siis vaatame, kuidas sellega on arutelus meil on olemas ka äh, selle seminari päevakord, te näete, et esimesed äh, päev-, äh, punktid te, teema, siin on tervitus proua Kressle poolt, teda siin ei ole, nii et tahaksin tervitada teid kõiki siia ja äh, seminarile auditeerimine on väga oluline probleem, et kuidas tagada õige tasakaal selle vahel, et Euroopa Liidu vahendeid äh, kasutatakse korralikult, aga kuidas tagada ka see, et ei oleks liiga suurt koormat äh, taotlejatel ja kasusaadjatel, see on tõesti väga oluline teema ja meil on ka siin äh, tulemuslikkuse mõõtmise teema, et me ei mõõda mitte ainult eeskirjadele vastavust, vaid ka tulemuslikkust. see on samuti väga väärt arutelu, et kas me oleme võimelised seda tegema ja väga oluline on, küsimus on ka see, et kuidas me saaksime võimalikult palju asju lihtsustada, meil on vaja rääkida ühtsest auditeerimisest, ühtsest auditeerimismetoodikast, et kuidas me saaksime liikuda rohkem riskipõhisele süsteemile äh, ja tegeleda nende valdkondade, kus riskid on suuremad, see on tõesti väga oluline teema, me räägime ja räägime sellest ja loodetavasti selline seminar aitab meil heita valgust nendele olulistele teemadele. Need olid siis minu lühike, see oli minu lühike sissejuhatav sõnavõtt ja annaks nüüd sõna härra Novakovile, kes on selle teema raportöör ja selle raport, seminari kokkukutse. aitäh, väga hea meil on siin täna olla meie seminaril, mis puudutab siis auditireformi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja täna siin parlamenti tulles mõtlesin, et äh, mida me peame tegema selleks, et vältida, et äh, see seminar kujuneks järjekordseks seminariks või kuulamiseks mingil teemal, sest äh, me peame endale tunnistama, et väga tihti toimub parlamendis see, et on väga palju selliseid äh, sündmusi, kõik nad on olulised äh, erinevatele äh, kuulajatele erinevatel teemadel, aga ma mõtlesin, et kui ma täna siit ruumist lahkun koos teiega, kas mul ole, on siis vähemalt üks uus mõte, et kuidas asju praktikasse rakendada, siis oleks see seminar edukas. et kui teil on mõni selline mõte ja kui me seda jagame teistega, siis äh, Ehm, kui me neid kõiki, kui neid äh, kõiki jagame mõne teise inimesega, siis meil on igalühel pärast kaks mõtet. nii et mõttevahetus, eriti praegusel ajahetkel, on äh, väga äh, vajalik, sest varsti, mõnede kuude pärast algab järgmise mm, finantsraamistiku üle arutelu, toimuvad läbirääkimised ja arutelud järgmise Ehm, eelarveraamistiku üle ja see on tõesti ka osa, mis puudutab ehm, auditeerimist, sest see ei puuduta ainult seda, et kuidas eelarveid koostada, kuidas mingeid rahasummasid eraldada mingitele programmidele, see ei ole kogupilt. me saame kogupilti näha siis, kui me ehm, asetame ennast kasusaajate kohale äh, et kasusaajad ei tegele mitte ainult eh, projektide elluviimisega, vaid eh, neid ka auditeeritakse, kontrollitakse ja nii edasi. nii et eh, selleks, et nende elu paremaks muuta ja tagada, et Euroopa Liidu raha kulutatakse veelgi paremini, peame me kasutama sidusat lähenemist. ja see juhtub äh, siis, kui meil on äh, korralik, läbi viidud korralik auditeerimisreform. tahaksin teile meelde tuletada seda, et mind ei äh, huvita nii väga, kuidas me seda nimetame, aga näiteks ühtne audit pluss on äh, asi, mis mulle meelde tuleb, kui ma mõtlen, et miks kasusaajad äh, peavad äh, kontrollima äh, haldav asutus, sertifitseerimisasutus, kontrolliasutus, äh, liikmesriigi asutused, Euroopa Liidu kontrolliasutused. mulle on mitmete juhtumite puhul öeldud, et üks kasusaaja transpordisektoris samal ajal Ehm, kontrollitakse teda ühe projekti puhul viie erineva asutuse poolt, et äh, kas nad äh, korralikult äh, rakendavad mingit programmi, kas nad saavutavad oma eesmärke, seda väga ei kasut-, ei kontrollita, vaid kogu see kontrollimine on suunatud sellele, et nendele teemadele, mis huvitavad auditeerijaid ja kõikvõimalikke inspektoreid. loomulikult on vaja korralikku kontrolli Euroopa Liidu raha üle, ma üldse ei ütle, et seda vaja ei ole, aga ma ütlen seda, et äh, see kontrollimine peab toimuma võimalikult nutikalt ja võimalikult väheste vahenditega. ja me võiksime seda saavutada siis, kui me liiguksime riskipõhisele kontrollile, kui me läheksime üle riskipõhisele kontrollile, mida ma mõtlen sellega, viie aasta pärast need inimesed, kes komisjonis tegelevad äh, programmide haldamisega, teavad väga hästi äh, neid äh, kasusaajaid, kes taotlevad rahasid teist või kolmandat korda. Neid on päris palju. ja kui on mõni kasusaaja, kes ähm, kelle puhul on äh, näha, näha olnud, et nad vigu ei tee Euroopa Liidu projektivahendite kasutamisel. aga kohtus suudetakse äh, rahade väärkasutamist tõestada, siis võib-olla tuleb neid kasusaajaid äh, kaks korda auditeerida või kui on mingisugune eelnev äh, teave, et eesmärke ei saavutata, siis äh, tuleks võib-olla neile rohkem tähelepanu pöörata äh, järgmiste auditeerimiste käigus ja kui mõni kasusaaja äh, toimib väga hästi, tegemist on viienda või kümnenda projektiga, kõik need on läinud väga hästi, tulemuslikkus on tõestatud, siis võib-olla oleks mõttekas kaaluda seda, et selle kasusaaja puhul võiks kasutada veidi vähem rangemat kontrollimist. ma tean, et mõned ne-, nendest mõtetest võivad olla liiga revolutsioonilised ja ma tean, et eelarve puhul me peame olema konservatiivsed, aga võib-olla inspireerib mind veidi see viimane äh, härra Junckeri Euroopa Liidu äh, olukorra teemaline kõne, et seal olid sellised julged äh, väljaütlemised äh, ja kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi, kui mõni inimene esimest korda mainis seda, et meil võiks olla ühisraha Euroopa Liidus, et meil võiks olla rahaliit, euroala, ma ei ole kindel, et kõik ähm, sellega kohe nõus olid. nii et ma ei ütle, et me peaksime kohe tegema selliseid järeldusi, ja hakkama neid homme rakendama, aga meil on vaja midagi uut. nii et iga ähm, kasuteprojekt, mida Euroopa Liit rahastab, on kuul populistide rauas, see on järjekordne argument Euroopa Liidu vastases retoorikas. nii et ähm, nii palju, kui me suudame, peame me ühendama oma jõupingutusi ja vaatama, et kuidas me saaksime asju lihtsustada, kuidas me saaksime panna Euroopa Liitu paremini toimima, sest ma olen kindel, et asju on võimalik parandada ja ma tahaksin siin tunnustada Euroopa Kontrollikoda ja tema esindajat äh, härra Lasarõud siit, mm, siin viimase Kontrollikoja raporti pärast ma ei väida, et ma tunneks kõiki kontrollikoja raporteid viimase kümne aast-, viimasest kümnest aastast, aga see viimane raport sisaldas väga palju rohkem analüütilist tööd, seal ei olnud lihtsalt mingisuguseid numbreid, et me oleme kontrollinud viit Äh, sadat programmi ja äh, selle viiesaja hulgas oli kakskümmend, äh, kus ähm, tulemuslikkus ei olnud hea ja viis, kus oli tegemist pettustega ja üheksakümmend seitse protsenti toimus kõik seaduste kohaselt. selle projekti Äh, olemasolu õigustus või nende rahade kasutamise õigustus ei ole selles, et neid kulutatakse vastavalt seadustele, vaid nende olemasolu peaks õigustama see, et nendega saavutatakse mingeid eesmärke. ja need peaksid olema, et liikmesriigid muutuvad rikkamaks, inimeste elud muutuvad paremaks kui ühte neist eesmärkidest ei täideta, siis on projekt mõttekas, ehkki raha on kulutatud äh, vastavalt seadustele. see on see, mida ma praegu tahaksin teile öelda. ma olen kindel, et äh, kõnelejate hulgas äh, on inimesi, kellel on suur kogemus, mul on tõesti väga suured ootused teile et poliitiline osa on üks, aga ekspertide teadmis on teine asi ja te peate ütlema meile, kuidas me saame neid mõtteid rakendada, kui kiiresti me saame seda teha, kui paljud neist mõtetest on midagi väärt ja kui paljud äh, neist ei ole midagi väärt, et ma rohkem teie aega ei kulutaks. annan nüüd äh, sõna järgmisele kõnelejale ja alustan Euroopa Kontrollikoja esindaja härra Lazaruga ma olen kindel, et enamus teist äh, tunnevad teda, ta on väga pühendunud ja teinud palju tööd Euroopa Kontrollikojas eriraportitega. nii et äh, härra Lasaru, palun, teil on sõna. Thank you, Mr Novakov. Chair, Mr. aitäh, lugupeetud raportöör härra Novakov, daamid ja härrad. see töörühm on väga heaks võimaluseks vahetada arvamusi ja rääkida õigusloomelisest protsessist. härra Von, härra Novakov, selle töörühmaga e, siis jätkame neid arutelusid, e, mis eelmisel aastal aset leidsid koos rahvusparlamentidega. nagu ma ütlesin, liikmesriikide osalus Euroopa eelarves on tähelepanuväärne. komisjon on küll vastutav, aga äh, ühtekuuluvus põllumajanduse osas liikmesriigid äh, tagavad samuti äh, haldussuutlikkuse. mis puudutab aastaid pärast, äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat, siis me peame vaatama, millised on võimalused ja millised võivad olla ka takistused. me oleme valmis ära kasutama sisekontrollisüsteemis olemasolevaid võimalusi. hiljuti kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend heaks kiidetud strateegia Euroopa Audiitorite Kojas plaanib ära kasutada rohkem olemasolevat äh, regulaarsuse kohta käivat informatsiooni. me plaanime kasutada äh, auditi informatsiooni, äh, mis meil juba on olemas. see tähendab seda, et tuleb võita usaldus, see usaldus ei tule ilma tingimusteta ning samuti tuleb pakkuda ka mingit väärtust raha eest. ma olen veendunud, et see komisjon äh, ning härra Sarvamaa meil on vaja head informatsiooni juhtimise kohta liikmesriikides äh, kulutuste valdkonnas. see annab meile piisava mm, siseinfo. iga-aastase raporti kohta võin ütelda, et praegu liigume õiges suunas, pidades silmas pikema perspektiivi eesmärke. mida meil läheb vaja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siin nõustun äh, meie äh, alapealkirjaga, see missioon peaks olema võimalik, revolutsiooni vaja ei lähe, aga me peame edasi arenema. mis need sammud siis oleksid? tahaksin viidata kaks tuhat kuusteist eriaruandele valitsemise tava kohta. siin me räägime komisjoni regulaarsusest, tulemuslikkusest. samuti on meil ühtse aruandluse raport ja muu. selline pakett võiks olla aluseks, mis seda juhul, kui me saame seda iga-aastaselt kontrollida ja auditeerida. see raport võiks ja peaks põhinema õigesti ja kasutatud ja ka kontrollitud äh, vahendite äh, jagamisel. me peame hindama ja ka kontrollima seda, Äh, kuidas audiitorid oma tööd teevad erinevatesse sertifitseerimiskodades, samuti kuidas asjad käivad ning samuti kaks tuhat viisteist äh, aastaaruanne on siin vajalik. praegune õigusloome on heaks aluseks edasi liikuda, aga hiljutine eriaruanne sertifitseerivate ametite kohta tõime me välja valdkonda, kus võib-olla oleks meil vaja hakata rohkem praktikale mõtlema. kaks tuhat seitseteist iga-aastases raportis käsitleme äh, veel põhjalikumalt ühtekuuluvusvaldkonnas toimuvat. praktikas tähendab see seda, et auditid peavad jõudma kohale varem. praegune ajakava on endaga kaasa toonud vahearuandluse viivituse, sellepärast et liiga paljud auditid tulevad hiljem kui plaanitud sellepärast et otsustatakse eriolukorda ära kasutades lisaaega võtta. mida see siis tähendaks äh, aasta kaks tuhat kakskümmend järgse missiooni kohta? see tähendab seda, siin tahaksin äh, pühenduda eelkõige õigusloomelisele tegevusele. järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks paika panema standardid, äh, mille põhjal komisjon ja audiitorid saavad tegutseda me peaksime lähtuma rahvusvaheliselt aktsepteeritud auditi standarditest. meil on vaja ka head dokumentatsiooni. eelmises aasta aruandes ütlesime, et kaks tuhat kakskümmend pakub meile võimalust eh, ühe, ühildada Euroopa Liidu strateegiat ning kokku viia äh, mitmeaastane finantsraamistik ning komisjoni parlamendi tööaeg. me oleme samuti plaaninud piisavalt eh, paindlikkust sisse viia eelarvesse me viime läbi ka finantsregulatsiooni vahe läbivaatuse ning kui eh, pärast aasta kaks tuhat kakskümmend perioodi soovitustega ei arvestada, siis tahaksin meelde tuletada eh, ühtse aruandluse raportit eh, ning samuti seda, et auditikomisjon vaatab läbi ka komisjoni auditid ühtekuuluvuse põllumajanduse valdkonnas. daamid ja härrad pärast aastat kaks tuhat kakskümmend äh, auditite koostamine on võimalik. Äh, me peame edasi liikuma ning kohaldama häid tavasid Euroopa Liidu kulutuste osas ning ette nägema ka piisavalt aega. eesmärgiks on tagada hästi toimiv süsteem, kus komisjon saab ise hinnata regulaarsust ja koostada oma arvamuse auditite ähm, vastavuse kohta. tahaksin lõpetuseks rääkida härra Novakovi murest, mida ta mainis. nimelt, et ei taha, et see küsimus jääkski ainult selle töörühma tasandile. jah, härra Novakov, ka meie arvame niimoodi ja ma võin kinnitada teile, teie komisjonile, et meie töö kontrollikojas äh, äh, saab olema, saab seda pidevalt meelde tuletama. tahaksin samuti tänada härra Novakovi teie väga julgustavate sõnade eest kaks tuhat kuusteist aastaaruande kohta ja tahaksin tänada ka kogu komisjoni ja üldiselt ka kogu Euroopa Parlamenti eh, selle eest, et te tervitasite meie kaks tuhat kuusteist aasta aruannet. Eh, tulevikus loodame veel parematega hakkama saamata, aitäh! jaa, herzlichen Dank! suur tänu selle sissejuhatuse eest teemasse. me jätkame kohe komisjoniga, palun. Thank you, Chair. Good morning to all. Good morning, uh, Mr Lazaru and... Su. suur aitäh ja tere hommikust. aitäh, et ka komisjoni siia kutsusite ja ma tahaksin selgitada natukene põhjalikumalt ühte võtmetähtsusega aspekti ettepanekust äh, septembris kaks tuhat kuusteist, kui vaatasime läbi finantsregulatsiooni, mille eesmärgiks just nimelt ongi pakkuda üldist alust ühtse auditi koostamiseks. mis on meie peamiseks eesmärgiks? It is to uh, alleviate, alleviate the administrative burden has been rightly nagu igati põhjendati, äh, põhjendatult öeldi, on halduskoormus liiga suur, me tahame ikkagi, et abisaajad, kes saaksid keskenduda tööle koha peal, aga me teame, et sellega on seotud ka finantsriskid. seega me ei tohiks lihtsustamisega minna nii kaugele, et finantsjuhtimine liigselt nõrgeneks. nagu siin juba öeldud mitmetasemelisus auditite kontrollide puhul on olnud üheks peamiseks mureks äh, avalike äh, konsultatsioonide raames. kaks tuhat kuusteist tegime seda, ei hakka üle kordama seda, mis raportöör ütles, aga päris palju näiteid on selle kohta, kuidas äh, sama asja mitme auditiga kontrolliti. see on võib-olla üheks peamiseks probleemiks, mis vajab lahendamist. kuidas siis me tahame äh, rohkem usaldada oma häid partnereid, kui võimalik. ettepanek äh, ei ole pimesi edasi liikuv äh, selles mõttes, et me ei taha aktsepteerida auditeid ju neilt organisatsioonidelt, keda me ei tunne ega tea, aga meil on selline asi nagu ex-ante hindamissüsteem ja samuti saame me teavet liikmesriikidelt äh, agri või regi valdkonnas näiteks. selle lähenemise aspekte võib leida juba tegelikult praegugi, sellepärast et äh, komisjon saab usaldada ex-ante hinnangu puhul näiteks mõne teise üksuse hinnangut sellega katame otsest, kaudsest ja jagatud juhtimist, nagu ka kolleegid seletavad. ja seejärel on muidugi ka sektoripõhised reeglid, eh, mis pakuvad konkreetsema korra. vaatame nüüd meie ettepanekut. Cross reliance eh, läbiv eh, auditite usaldamine see tähendab seda, et saab siis kasutada, äh, komisjon saab kasutada te äh, mõne teise äh, rahvusvaheliselt aktsepteeritud standardite alusel töötava audiitori poolt koostatud auditit oma töös. see peaks samuti katma Euroopa Liidu panust ja Euroopa Liidu fondide kasutamist. ma usun, et need on need tingimused, mis tuleks eelkõige täita selleks, et äh, oleks võimalik äh, ristata auditeid. see audit oleks äh, siis üldisele hinnangule aluseks ja me tahame, et see oleks kohustuslik, mitte lihtsalt üks võimalustest. aga kui on põhjust muret tunda osade partnerite puhul, sellepärast et näiteks on ebaregulaarsus esinenud või pettusi lausa, siis me kasutame oma auditi äh, pädevust. tahaksin välja tuua ka mõned teised elemendid me ei viita siin komisjoni ametnikule, sellepärast et me tahame, et see oleks üldine süsteem, mis toimiks äh, liikmesriigi ametnike puhul, rahvusvaheliste organisatsioonidega samuti. ja teiseks ei viita me ka mingisugusele hulgale, sellepärast et põhitähtis on siin just usaldus head teadmised, head kogemused seoses selle partneriga. ja siin ei ole mingit mõtet mingit läve sisse viia, sellepärast et kas usaldate või mitte, aga me ei saa ju usaldada po äh, poolte vahendite osas, aga edasi mitte. kui oht on kõrge, siis tuleb audit ikkagi ise läbi viia. see on horisontaalne ettepanek finantsregulatsioonis ja puudutab igasuguseid juhtivaid organeid As I have said, for us um, it is very closely linked to what is called äh, usaldusel põhinev lähenemine kaudses juhtimises ning finantspartnerluse osas. see on selline töö, mida me saame siis teha koos rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui me oleme positiivse hinnangu andnud nende audititele ning nende süsteemile. tooksin ühe näite. see on ikka parem kui äh, palju sõnu näiteks rahastame ühte rahvusvahelist organisatsiooni, mis edastab need vahendeid vabaühendusele. praegu saame me sellisel juhul viis auditit lausa koostada. üks tuleks komisjonilt, üks rahvusvaheliselt organisatsioonilt, üks teistelt annetajatelt, üks välisaudiitorilt ja üks veel Euroopa Kontrollikojalt. ja tõepoolest, see muudab kasusaaja elu täiesti võimatuks. seda ei ole ka vaja, ma usun, et see ei ole ka eriti arukas äh, raha kulutamise viis. seega tulevikus sellises olukorras teeme ettepaneku, et meil oleks üks ainumas audit ja seda saaks siis äh, kasutada ka mujal. aga siin peab meil olema võimalus usaldada äh, oma partnereid ja me saame ära kasutada oma kogemusi regionaal- ja põllumajanduspoliitika valdkonnas. Lazaruga mainis seda ka raportöör. võtmetähtsusega selles valdkonnas on see, et meil toimiks dialoog, dialoog audiitorite vahel. ka härra Brenningmeier soovib seda, olen kuulnud teda seda ütlemas meil on vaja usaldust, meil on vaja dialoogi igal tasandil, regionaalsel tasandil, riiklikul, komisjoni ning kontrollikoja tasandil, sellepärast et ainult läbi selle dialoogi õnnestub meil vältida seda, et ahela lõpus korraga võetakse hoopis teistsugune seisukoht vastu ning see toob endaga kaasa siis äh, täieliku õigusliku ebakindluse. mulle pakub väga suurt huvi ka see, mida arvate teie, millised võiksid olla siin lisavõimalused ning veel üks hea soovitus kõrgetasemelise Euroopa struktuurifondide lihtsustamise töörühma poolt parlament esindas ka seal äh, härra Odi ning ma usun, et see järeldus on väga huvitav. tuleb parandada usaldust nende vahel, kes kontrollivad või auditeid läbi viivad siin räägitakse rohkem ennetustegevusest ning äh, auditite kvaliteedi tõstmisest, proportsionaalsusest ning äh, suuremast usaldusest liikmesriikide süsteemide vastu. see aitab muidugi äh, abisaajaid, kuid samuti vähendab veamäära. ma tahaksin veel lõpetuseks välja tuua kolm põhialust. õiguskindlus, see on väga oluline see on väga oluline kasu äh,, abisaajade jaoks ning auditi läbiviimiseks proportsionaalsus, mis on äh, selle kogu põhimõtte aluseks ning üldine eesmärk äh, lihtsustamine just abisaajate silmas pidades ning äh, vajadus äh, ikkagi aru anda ning ennetada võimalikke vigu selleks, et saada paremaid tulemusi. ning lõpetuseks paar mõtet järgmise finantsraamistiku kohta. üks ühtne audit muidugi, kuid lihtsalt ka kulutõhusus on väga oluline ja tahaksin siinkohal selgitada seda, kuidas me plaanime siin edasi liikuda. me vaatame, kus on rohkem vigu, kus on rohkem ebaregulaarsust ja üritame seejärel parandada seda Äh, uutesse programmidesse näiteks vanu reegleid ei lisa, mis vead endaga kaasa tõid. ja tahame ka kulusid optimeerivaid kontrollisüsteeme kasutada. selleks tuleks eelkõige keskenduda kontrollile riskivaldkonnas. ning samuti tahame kogu süsteemi lihtsustada, sest praegused keerukused on suureks probleemiks. me ei usu, et äh, tehingute maht võiks selliseid keerukusi põhjendada. suur aitäh teile! suur tänu, järgmisena proua Borgmann äh, põllumajanduse peadirektoraadist. aitäh, esimees, raportöör, daamid ja härrad. mina oma esit-, küsitluses teatas, et te palusite rääkida audititest, aga meie räägime siin nii eelarve täitmisest kui ka auditeerimisest, sellepärast et meie peadirektoraadi nime muudeti ja me ei äh, alusta ju mitte auditeerimisest, vaid nendele agentuuridele maksmisest, mis meil on liikmesriikides. nii et kui me oleme need maksed teinud, siis viivad nemad läbi oma sisekontrollid ja alles sellele järgnevad siis kontrollid Euroopa Liidu institutsioonide poolt. nii et meil on üks mudel kahe fondi jaoks ja see tähendab seda, et meil on ka üks äh, haldus- ja kontrollisüsteem, sest kasusaajad on ju samad, nii et me üritasime hoolitseda selle eest, et äh, ühisest põllumajanduspoliitikast kasusaajatel on tõesti ainult üks organ, mille poole pöörduda ja mis neid kontrollib. kuidas praegu see süsteem on üles ehitatud. siin on palju slaide, te saate nendega muidugi ka hiljem tutvuda. maksvatele agentuuridele on pandud akrediteerimiskriteeriumid. juba üheksakümne viiendal aastal alustasime akrediteerimisega, nii et iga kord, kui algab uus programmeerimisperiood, ei ole meil vaja neid uuesti akrediteerida ja me akrediteerime neid uuesti ainult siis, kui nende ülesehitust on muudetud või kui on välja töötatud uusi süsteeme ja siis akrediteerivad asutused peavad vaatama, kas uut akrediteeringut on vaja. nii et need süsteemid on olemas, nad toimivad ja akrediteerimiskriteeriumid põhinevad rahvusvahelistel COSO standarditel ja siin slaidil te näete, et siin on põhimõtteliselt kõik kaasatud, siseõhkkond, kontrollitegevus, informatsioon, kommunikatsioon ja ka äh, järelevalve. nii et äh, me alustame juba maksmisest, mitte auditeerimisest äh, kuna tegemist on akrediteeritud maksvate asutustega, on neil ka haldus- ja kontrollisüsteemid ja sada prots-, sajaprotsendiliselt viiakse läbi administratiivseid kontrolle ja ainult viis protsenti kontrolle viiakse läbi koha peal, nii et tõesti, me ei sega talunikke kontrollidega ainult, ainult viit protsenti kontrollitakse. meil on selged süsteemid, mis kehtivad mõlema fondi jaoks ja see toimib väga hästi ning me kasutame muidugi ka uusi tehnoloogiaid nende kontrollide läbiviimiseks, nii et kui me läheme kohale, siis me väga palju seal ei kontrolligi, me teeme seda äh, kaugemalt äh, ja seda kõike siis ikka selleks, et kasusaajatele koormus ei oleks liiga suur. siis järgmine tasand, äh, sertifitseerivad asutused Äh, vastavalt siis äh, üldmäärusele on ka nende tegevus paika pandud, me teame, et me saame neid usaldada ja ku-, IEX ja EGF-i puhul kuuskümmend kaks protsenti läkski nendele, me oleme praegu ka nende äh, Äh, tegevuse üle vaatanud ja sertifitseerimine on siin olnud väga tähtsaks äh, töö aluseks. ja nende sertifitseerivate asutuste puhul nemad viivad läbi auditeid ainult äh, nende kasusaajate puhul, keda on juba kontrollinud maksvad asutused. ei ole nii, et nad hakkaksid uusi veamäärasid identifitseerima, vaid nad lihtsalt soovivad teada, kas äh, maksvad asutused on oma töö äh, korralikult läbi viinud ja meil on praegu viiskümmend üheksa sertifitseerivat asutust. ja siis on öeldud, et Äh, teie ja Euroopa Parlament äh, on tegelikult äh, kontrolli eest vastutavad, aga Põllumajanduse peadirektoraat leiab, et mis puudutab ÜPP-d, siis meie vastutame selle eest, me kasutame ühtse auditi lähendamist äh, ja nagu öeldud, eh, meil on kõigepealt maksvad asutused ja siis veel sertifitseerivad asutused, mis kontrollivad eh, maksvate asutuste tööd ikka selleks, et koormust vähendada, meil on riskipõhine lähenemine, me viime läbi ka eh, kohandusi ja parandusi ja just niimoodi see süsteem meil toimibki jah, tahtsin raportöörile öelda, et jah, see tähendab, et mõned talunikud, neid on küll vähe, aga neid kontrollitakse neli korda ja kui iga tasand sõltub eelmisest tasandist, siis eh, tuleb minna ja kontrollida kõiki tasandeid, aga eh, väga paljude talunike puhul eh, külastatakse neid ainult üks kord ja seda teeb maksev asutus. ma tean, et kontrollikoda põllumajandussektoris äh, soovib äh, vähem kohale minna ja pigem nii-öelda kaugkontrolle läbi viia ja usaldada seda, mida on teinud maksvad asutused ja sertifitseerivad asutused mis on nüüd põhilised tulemused, kui me räägime reformidest, siis tuleb tõesti vaadata, kas see kõik ka toimib, me tõesti leiame, et meie ülesehitus on hea, vastupidav, summad on välja makstud, nii et äh, otsemaksed äh, nagu mõned nädalad meie peadirektor ütles, et esimesel aastal äh, maksime üheksakümmend kaheksa protsenti otsetoetustest välja äh,, ja me oleme kaheksakümmend koma kakskümmend kolm protsenti hüvitistest ka välja maksnud, ma ei räägi siin e-rahastusest, sest seal on meie number kakskümmend kaks protsenti. nii et põhimõtteliselt eelarve täitmine on olnud üheksakümmend seitse koma viis protsenti ja komisjon ja nõukogu, komisjon ja kontrollikoda leiavad, et veamäär on kaks koma viis protsenti, kui vaadata äh, siis aastaaruannet ja me räägime siin otsetoetustest, aga põhimõtteliselt äh, kogu äh, EAGF fondi puhul äh, on meie tegevus olnud väga positiivne ja mis puudutab otsemakseid, siis seal on numbrid küll natukene teistsugused ja me peaksime nüüd küsima endalt, et kas praeguse seadusandluse raames oleks meil võimalik veamäära vähendada. meil on paigas mudel, mis toimib ja me saame öelda, et me saame sellega tagada korraliku finantshalduse. kuuskümmend kaheksa on meil see number siin paika pandud, kuuskümmend kaheksa programmi on lõpetatud üheksakümne, üheksakümne kahest, nii et kasutusmäär on üle üheksakümne üheksa protsendi. vaadake nüüd seda tabelit natukene hiljem siin on kolm koma üheksa protsenti ja särnikene taga, see peaks tegelikult olema neli koma kolm protsenti, sest see on veamäär, mis kaasab siis ka ees, eelrahatus, eelrahastuse, nii et äh, siin saate võrrelda neid numbreid. me näeme, et veamäär maaelu arengus väheneb ja EAGF-i puhul samamoodi, kui vaadata siis üleüldist numbrit panin need tabelid siia, sest minu arvates see näitab, milline on olnud areng. jah, meil on otse toetustega olnud siin probleeme sellel aastal, veamäär äh, on tõusnud, ähm, aga samal ajal maaelu arengu puhul äh, veamäär on vähenenud, nii et tegelikult saame ka rääkida paranemisest. kui on selline hea süsteem, siis miks me peaksime üldse midagi ette võtma? üks küsimus on muidugi äh, halduskontrollide kulu küsimus, see, kuidas see koormab kogu süsteemi. ja meie vastus siiamaani on olnud, et noh, ei ole nii, et meil oleks olnud väga komplekssed kontrollimeetmed ja et me ei saa leevendada kontrollikoormat sellega, et me vähendame kontrolle, sest siis me ei saa tagada korralikku vahendite kasutust. meil on tõesti väga sihipärased eesmärgid paika pandud ÜPP raames, selleks on meil vaja ka spetsiifilisi reegleid ja spetsiifiliste reeglite jaoks on ka vaja väga üksikasjalikke spetsiifilisi kontrolle. nii et kompleksse õigusliku raamistikuga on väga raske neid kontrolle vähendada või leevendada. me oleme teinud nii palju kui võimalik, lihtsustanud siin maksevõimalusi, kasutanud uusi tehnoloogiaid ja nii edasi mida teha tulevikus, raportöör palus siin mõningaid mõtteid, me oleme siia küsimärke pannud, aga põhimõtteliselt meie usume, et meil on võimalik kontrolle vähendada ainult siis, kui me ka nõudmisi vähendame. sest praegusel hetkel meie hinnangud näitavad, et neid kontrolle on vaja selleks, et olla kindel, et äh, äh, finantsjuhtimine on korras nii et mida nüüd siis ette võtta? proua Tlabajova on ka kohal ja ta on ka varem küsinud seda, et kas me tõesti saavutame oma eesmärke. praegusel hetkel me mõtleme, kas on teistsuguseid teid äh, kontrolle läbi viia, kas selle asemel, et keskenduda üksikasjalikele reeglitele kasusaajade puhul, et me ütleme, et noh, meil on teatud eesmärgid, mida me ÜPP kaudu soovime saavutada ja me keskendume nende eesmärkide saavutamisele. ja siis peame vaatama, et kas tõesti peab nii-öelda äh, looma sideme komisjoni Euroopa Liidu ja iga kasusaaja vahel ja siis neid kontrolle läbi viima või et kas me peaksime pigem keskenduma eesmärkidele ja vaatame, kas neid eesmärke on saavutada, aga meil on juba päris hästi toimivad äh, reeglid paigas, me teame, et agentuuride töö toimib, meil on sertifitseerimiskeskused äh, ja me vaatame, kas me siis tõesti saavutame selle väljundi, mida soovime. nii et tõesti nüüd küsimus ongi selles, et äh, mida teha äh, ja kuidas, et kas on äh, mõtet keskenduda eesmärkidele või pigem siis veelgi suuremale kasusaajate kontrollile. aitäh! suur tänu! ma olen teiega nõus, tõesti, see on tõesti suurepärane kogemuste mudel, mis tõesti põllumajanduses toimib ja ma ei tea, me, miks me oleme öelnud, et et äh, jah, siin eelarve kontrolli komisjonis ka, et võib-olla see ei ole kõige parem just sellepärast, et spetsiifilised kontrollid, mis puudutasid siis näiteks loomapidamist ja nii edasi, äh, neid peeti negatiivseks ja just sellepärast me võib-olla seda mudelit äh, ei pidanud nii heaks, kui ta tegelikult on ja me peaksime siin midagi muutma, sest selle süsteemiga on teil suured võimalused, teil on siin need COSO standardid, Ajaxi arvuti- ja raamatupidamissüsteem see komisjon on juba tõesti mitmeid aastaid nõudnud, et äh, projektide haldamist äh, tuleks ka rohkem äh, teha arvutiprogrammide kaudu. komisjon ei olnud sellega alguses nõus ja minu arvates oleme me sellega väga palju vigu teinud ja nüüd järgmisena härra Seebert, palun, DJ Regiost. Ah, Sie haben Bart, deswegen habe ich gedacht, ja, wo ist er denn jetzt? ahaa, teil on äh, habe, sellepärast ma mõtlesin, et kus te olete. Good morning, Mrs Chair, I am sorry, I uh, aitäh, palun vabandust, et ma niimoodi äh, <laughs> ennast moonutanud olen, aga see on minu uus välimus tulevikus. aitäh eelarve kontrolli komisjonile ja härra Novakovile sellele, selle väga huvitava seminari eest. mul on terve rida slaide et kui te olete neist huvitatud, saan teile, saate te neid hiljem vaadata, aga üritan praegu siin rääkida võimalikult palju. ma arvan, et me peame ähm, saama selgust äh, nende terminite osas, mida me kasutame. siin on juttu auditi reformist, me peame määratlema nii auditi kui reformi. auditi direktorina võib-olla ma siis äh, mõtlen sellele, et ma tahaks äh, saada eelarve kinnitamise direktoriks, meil on, ähm, me kasutame auditeerimisstandardeid, aga tegelik ähm, süsteem on keerukam kui lihtsalt auditeerimine. ühtekuuluvuspoliitika puhul äh, see eelarve täitmise kinnitamine, nagu ka äh, põllumajanduses, tuleb nendelt äh, institutsioonidelt, kes ju-, tegelevad juhtimisega ja need operatiivkontrollid, ähm, juhtimise sertifitseerimine Need juhtimistegevused, ähm, need ei ole samad, mis äh, kahe tuhande kuuendal aastal, et need puudutavad kõiki äh, maksetaotlusi ähm, rahasaajatelt. ma olen teinud arvutusi ja kui te võtate arvesse seda, et on ühe, iga taotleja kohta kolm äh, taotlust, siis on väga palju hallamist, kontrollimist vaja. ja on äh, kohapealsed kontrollid, ähm, neid viiakse läbi igal pool kõige osas, aga samal ajal on ka sertifitseeriv asutus, mis äh, peab olema kindel, et see juhtiv asutus äh, on piisavalt kontrolle läbi viinud, aga määruses ei ole öeldud, et tuleks lisada täiendav kontrollitasand aga vahel kahjuks seda niimoodi koha peal mõistetakse ja mina ütleks, et ei ole normaalne see, et sertifitseeriv asutus läheb koha peale selleks, et kontrolle läbi viia. ja siis on audit, auditi institutsioon, mis peab siis viima läbi auditeerimise kõigi, auditeerima kõiki rahasaajaid ja juhtimisasutusi. ja tulemus on see, et saadakse siis selline ülevaade, et Äh, eelarve täitmise kinnitamiseks on võimalik saada andmed äh, kõigilt neilt äh, institutsioonidelt. see puudutab siis süsteemi toimimise auditeerimist ja sellele eelneb veel ennetav audit, ja seal on terve rida Ähm, kriteeriume, mis on määruses ära toodud, need süsteemi auditid puudutavad süsteemi, äh, toi-, programmide toimimist ja siis on iga-aastased auditid, mis puudutavad siis äh, valikkontrolle. Äh, ähm, nii et me siis tegeleme kulutuste seaduspärasuse ja reeglitele vastavusega. komisjon viib läbi auditeid saab äh, andmed auditeerimisasutuselt, aga ka ülejäänud süsteemist äh, selleks, et äh, kontrollida, kas eelarve täitmise kinnitamine on usaldusväärne olnud ja siis on iga-aastane raport ja kontrollikoda kontrollib seda, kas kogu see süsteem, nagu härra Lasaru meile just kinnitas, toimis ja me võime kinnitada, et see on õige, mida äh, härra Lazaru ütles, et äh, e-, kontrollikoda äh, kontrollib järjest rohkem tervet süsteemi toimimist. ja kui me räägime auditist, siis me räägime siin tervest kontrollivõrgustikust, aga juhtimise ülekontrollimine on väga mahukas aga mitte alati tõhus ja sellepärast me ütleme, et rohkem seda vaja ei ole, rohkem kui kolmsada äh, kontrolli äh, programmi kohta aastas, seda on rohkem kui küll ja kontrollikoda on öelnud, et äh, neid kontrollimisi võiks paremini läbi viia. lihtsustamine on samuti väga oluline teema, mida keerukamad on reeglid, seda keeru-, keerukam on kontrollimine, seda rohkem probleeme leitakse ja näiteks kaks näidet Šotimaa ja Hispaania puhul otsustati et see teema on liiga keeruline, ma üldse ei äh, deklareeri kulusid, sellepärast et meie süsteem on liiga keerukas. ja me peame kasutama ka lihtsustatud äh, kulude võimalusi. meil on Omnibus äh, näiteks ka, loodetavasti see jõustub kiiresti, et me saaksime seda lihtsustatud kulude võimalust kasutada rohkem, seal on, äh, see on vähem veaaldis ja kui lihtsustatud kulusid kasutatakse programmi haldavate asutuste puhul, siis ei ole vaja auditeerida sama mahukalt, sellepärast et kontrolli koda ütleb, et eh, kui on lihtsustatud eh, kuludega tegemist, siis seal on vähem vigu. ja üldine kontrollisüsteem on äh, väga mahukas, mõningates valdkondades ei ole võib-olla kõik osalejad nii professionaalsed ja seal on rohkem vigu. mis tahaksin rääkida kõigepealt siin nüüd äh, auditeerivatest asutusest. kaks tuhat seitseteist uus äh, periood ei võimalda mulle veel kõiki andmeid teile esitada, aga meil on viissada äh, süsteemi auditit äh, aasta kohta, seal on tohutult palju väärtuslikku info, äh, infot, mida komisjon saab kasutada. me kasutame seda ähm, auditeerimisasutused kasutavad ka oma valimeid, aga meil on kakssada viiskümmend Äh, deklar-, äh, kulusid deklareerinud asutust siin äh, ja neist ja kontrolliti igal aastal seitse tuhandet kuni kaheksa tuhandet tehingut, see tähendab, et kontrolliti vähem kui kolme protsenti tehingutest, nii et ma küsin, et kus see auditeerimiskoormus siis on? kui me auditeerime vähemalt, vähem kui kolme protsenti tehingutest. võttes arvesse statistilist la-, lähenemist, see võimaldab kahekümne viie protsendi osas anda eelarve täitmise kinnituse äh, nende tehingute kohta. see tähendab, see määr on väga kõrge võrreldes kohustustega, mis on sätestatud määruses, äh, kus on ette nähtud vähemalt kümme protsenti. Äh, auditi valimite suurused sõltuvad erinevatest teguritest, äh, süsteemi äh, kvaliteet, detsentraliseeritud keerukus ja paljud muud tegurid, mida on kasutanud auditeerivad asutused selleks, et saavutada see vajalik eelarve täitmise kinnitamise tase. ma näidan teile seda pilti siin, tavaliselt öeldakse, et komisjon ei tase, tase lisandub liikmesriikide tasemele, meil on äh, kaheksakümmend üks äh, audiitorit, me peame kõiki asju auditeerima, meil on kakssada viiskümmend tuhat auditit, me peame koha peal, koha peal ka auditeid läbi viima. meil on võimalus viia auditeid koha peal läbi, me oleme kakssada viiskümmend tuhat auditit läbi viinud ja vähem kui null koma null neli ähm, protsenti äh, tehingutest on sel määr-, sel moel auditeeritud. tahaksin nüüd, et neid numbreid vaadataks kontekstis, et näha, kus see probleem on, et kas see null koma null neli protsenti täiendavatest auditidest, mille viib läbi komisjon, on probleem äh, tahaksin siin rääkida artiklist kaheksakümmend üks, kus on juttu et sellest, et kui komisjon tegeleb asjaga, siis auditeeriv asutus äh, ei saa enam uuesti sellega tegeleda, nii et äh, me usaldame auditeerimisasutusi, ühtne audit on meie jaoks väga oluline, meie oma äh, auditeerimisvõimekust silmas pidades ei saa äh, ise eelarve täitmist kinnitada, vaid me peame usaldama oma partnereid liikmesriikides selles küsimuses. ja lisaks sellele auditeerimine ei tähenda ainult dokumentide hindamist, vaid ka abi andmist, toetust, haldusvõimekust, kõigile asutustele kogu auditeerimiskogukonnas ja meil on vaja ka äh, tulemuslikkuse andmeid, äh, pettuste vastaseid meetmeid, see on samuti uus aspekt, meil on vaja paremini jagada auditeerimistulemusi kogu kogukonnaga, et äh, nad saaksid õppida sellest ja me loomulikult on meil vaja tõlgendada reegleid. ja lõpetuseks paar küsimust ja mõtet teie jaoks. Te näete, et alates kahe tuhande kuuendast aastast kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani on veamäär dramaatiliselt vähenenud. on vähenenud mm, nelja koma kaheksa protsendini sellel aastal, see on tohutu ähm, progress ja see vigade vahemik, riskide vahemik iga-aastaste maksete puhul on umbes kattuv mm, nii et meil on praegu väga head vahendid ja erinevad metoodikad võimaldavad meil hinnata riski meie maksete puhul. aga seda tänu sellele, et me oleme halduskontrollisüsteeme parandanud, me oleme parandanud oma eelarve kinnitamise täitmise mudelit, aga see on tähendanud suuri kulusid rahasaajatele nii et äh, me peame leidma õige tasakaalu auditi kontrolli ja pärastise kontrolli vahel, e, eelarve täitmise kinnitamise vahel ja ähm, veamäära vahel, mida me oleme valmis aktsepteerima, see on uus äh, arutelu, me peame siin äh, me rääkima sellest, et me peame kulusid vähendama, te olete nõudnud seda, et me vähendaks veamäärasid. ma olen teiega nõus, et vaja on seda teha väga nutikalt, ilma et see tekitaks täiendavat koormat äh, rahasaajatele, me peame tagama õiguspärasuse ja kontroll, reeglite järgmise äh, programmid peavad olema atraktiivsed, e, asi ei tohi viia selleni, et enam ei kasutataks programme, kuna nad on liiga keerukad. nii et paar küsimust, kas me peame kõigepealt rääkima auditeerimisest ja halduse ja kontrollisüsteemist e, koos, sellepärast et auditeerimine on tegelikult e, teine samm, me peame korralikku haldus- ja kontrollisüsteemi esmalt rakendama ja millist eelarve täitmisega kinnitamise mudelit me tahame, et äh, kas ta, neid statistilisi valimeid, mis äh, tulevad millist tüüpi auditit tahate, kas te tahate, et iga aasta oleks äh, regu-, seadustele vastav ja reeglitele vastav, kas te tahate mingit paindlikkust? mina enam ei tegele eri, äh, seadustele vastavuse ja reeglitele vastavusega, vaid mind huvitab tulemuslikkus, huvitab rohkem tulevikus ja, ja kuidas tagada lihtsustamine kõige parimal võimalikul viisil Ig see tähendab seda, et me peame igal aastal väga palju oma tegevust kohandama ja meil on rohkem kui kolm aastat läinud sellega, et oma süsteeme kohandada äh, kõik see kehtib ka selle kohta, et kas me tahame minimaalseid kriteeriume Euroopa Liidu tasandil kehtestada või jätame kontrollimise liikmesriikidele. me arvame, et siin on vaja diferentseeritud lähenemist, see ei saa, siin ei saa kõigile ühte lahendust rakendada, kõigile programmidele ühte lahendust rakendada, me teame, et kõik programmid ei toimi samamoodi, meil on väga hästi toimivad programmid ja see, need, mille puhul on vaja rohkem tähelepanu nii et äh, mina toetaks seda, et me tasakaalustame siin äh, uuesti seda mm, ähm, koormat, äh, meil on vaja riskipõhist lähenemist, audit peab olema usaldusväärne, et me saaksime kinnitada eelarve täitmist aga kui on tegemist äh, riskipõhise auditiga, siis te saate väga hea ülevaate riskidest, aga te ei saa sellest ülevaadet, kas süsteem toimib hästi, nii et meil on vaja tõesti seda, et äh, me saaksime ülevaate kõigist, et tegeldaks äh, juhtimise ja kontrollisüsteemi arendamisega. lihtsustamine on väga oluline mitte ainult sellepärast, et see aitab meil liikuda äh, reeglitele ja seadustele vastamisest äh, tulemuslikkuse juurde, vaid see tagab õiguskindluse kõigile. meil on vaja selgeid tegusid, me peame kõik äh, ühte asja ajama koos, kaasseadusandjad ja komisjon peavad tagama selle, et süsteem oleks selline, et kõik saavad sellest korralikult aru. ma kasutan võimalust öelda, et lihtsustatud kulude võimalust väga tihti ei kasutata. kõnelejal palutakse lõpetada. ma näen, et lihtsustatud kulude võimalust ei kasutata, kas me peaksime selle muutma kohustuslikuks ja kui neid kasutatakse, kas seal on vähem vigu, kas me peaksime need näiteks vabastama täiendavatest audititest ja kasutama ainult juhtimise kontrollimistasandit nende puhul ja lõpetuseks, äh, regionaalpoliitikas on üks eripära, e-, e-, eriti ühtekuuluvusprogrammide puhul, need on äh, ETC programmid, kus äh, juhtimine on väga keerukas, haldus on väga keerukas ja küsimus on, et kas sama süsteemi tuleks ka ETC puhul rakendada ja ma arvan, et selles osas oleks vaja tõesti radikaalset mõtlemise muutust ETC programmide puhul. aitäh ja palun vabandust, et rääkisin pikemalt, kui lubasite aitäh, see on alati nii, kui lubatakse lühidalt rääkida. ma tervitan nüüd liikmesriikidest härra Burešit, Tšehhi rahandusministeeriumi auditeerimisosakonnast. palun öelge ka, mis ajast te olete ametis, aitäh ja teil on nüüd sõna. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem moc rád, že jsem byl pozván na toto. Suur tänu aitäh, et mulle sõna andsite. aitäh, et kutsusite meid arutelule, kus räägitakse auditeerimisvõimaluste reformimisest tõukefondide puhul. nagu öeldud, mina vastutangi just tõukefondide eest ja pea kaks aastat seda juba siis Tšehhi rahandusministeeriumis sissejuhatuseks tahtsin paari sõnaga rääkida taustast. mina olen ainus liikmesriikide esindaja siin ja sellepärast räägin ma ka natukene üldiselt. millest me siin räägime? kakskümmend viis miljardit eurot on meil Tšehhi Vabariigis ette nähtud aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja need vahendid on Tšehhi Vabariigi eelarve jaoks äh, väga tähtis osa ja ma leian, et väga tähtis on, et te olete mind kutsunud ka sellele arutelule. mis puudutab äh, infot äh, üldise tausta üle Tšehhi Vabariigil on olnud väga suuri probleeme tõukefondide vahendite kasutamisega aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kaksteist. meil oli vaja väga kiiresti haldussüsteemi kohandada ja ka auditeerimissüsteemi. ja seda eriti just sellepärast, et äh, me pidime tagama erapooletuse kontrollimisel ning äh, siis oli meil probleeme ka haldusvõimekusega ning ka nende inimeste oskuste ja teadmiste ning kvalifikatsiooniga. Euroopa Komisjon tõi välja ka vigu meie töös, sellepärast tegime me ettepanekuid vigade parandamiseks ja viisime neid siis ka läbi ja mis puudutab auditeerivat asutust, siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal viisime me selle töö keskvalitsuse tasandile, auditeeriv asutus on osa äh, Rahandusministeeriumist ning me oleme samamoodi ka väga palju muutnud seda metodoloogiat, mida me kasutame auditite läbiviimisel. meil on piisavalt äh, vahendeid äh, haldustöö jaoks ja ka auditeeriva asutuse tööks. seda siis tänu reformidele. tänu sel-, nendele muudatustele olukord paranes palju äh, samamoodi ka kontrolliva asutuse usaldusväärsus ja me lihtsustasime ka menetlust. meil õnnestus väga paljud vead siis kõrvaldada. miks ma seda kõike mainin? ma tahan toonitada ja korrata ka seda, mida siin on juba mitmeid kordi öeldud. nimelt me ei räägi siin mingist suurest revolutsioonist äh, auditeerimismenetluses, vaid me tahame rääkida pigem evolutsioonist. siit tabelist tuleb väga hästi välja, milline on olnud areng. me näeme kõigepealt äh, sertifitseeritud ja kontrollitud kulutusi ja siin allpool on ka näha Äh, kus me oleme siis nii-öelda puhastatud äh, kujul need kulud äh, välja toonud. kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat neliteist on näha, et vahendid on kasvanud, vahendid just nendes tulpades, mis puudutavad hü-, mittehüvitatavaid kulusid ja me näeme ka, et veamäär on vähenenud. tahan veel kord toonitada, et vähemalt minu arvates tuleks rääkida auditeerimismenetluse parandustest, aga ma ei nimetaks seda kõike revolutsiooniks sest äh, kui me kõik pea peale pöörame, siis see on šokiks kogu süsteemile ja see tähendab seda, et äh, mittehüvitatavate kulude määr võib väga palju tõusta. mis puudutab tulevikku, mida me soovime saavutada, siis äh, meil tuleks rääkida sellest, kuidas topelttööd ja kattumisi auditeerimise menetluses vähendada. see ühtse auditi põhi, ühe auditi, üheainsa auditi põhimõte on väga tähtis ja see et põhimõte, et me siis äh, usaldame ka teiste tasandite auditeid ja ma tean, see on ka määruses tuhat kolmsada kolm murd kaks tuhat kolmteist artiklis sada nelikümmend kaheksa kirjas. ma tean, me räägime siin praegu tulevikust, ajast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aga ma arvan, et tegelikult on väga tähtis juba praegu hakata rääkima artikkel sada nelikümmend kaheksa edasiarendamisest. minu arvates näitas Frank Seebert oma tabelitega väga hästi, et topelttöö ja kattumise probleem auditeerimises ei ole mitte Kontrollikoja või Euroopa Komisjoni tasandil, vaid topelttööd tehakse artikkel saja neljakümne kaheksa pärast sellepärast et artiklis sada nelikümmend kaheksa ei arvestata riiklikke ressursse ja riiklikke kontrolle, sest need kattumised kattumised äh, haldustööst tulevad ka sellest, et väga tihti samuti tõukefondide vahendeid kombineeritakse riiklike vahenditega. seega ka riiklikul tasandil viiakse ka auditeid läbi, kontrollimaks vahendite kasutust ja, ja need auditid äh, tulevad kõik siis Rahandusministeeriumi käsul. nüüd veel üks küsimus, kas me peaksime rohkem siin nii-öelda legaalsust või võimekust kontrollima. miks mitte? me kontrollime siin maksetaotlusi praegu ja soovitakse hakata nüüd kontrollima rohkem seda, kas eesmärk on saavutatud või mitte et seda saavutada, tuleb määrus tuhat kolmsada kolm või sellele järgnenud määrus äh, tuleks muuta, sellepärast et äh, see põhimõte maksetaotluste kontrollimiseks äh, on ju sisse viidud juba määruses tuhat kolmsada kolm ning peale selle kasusaajate kontrollikoormust tuleks vähendada ja selleks on meil vaja nii-öelda riiklikul tasandil ühte kindlat päeva, pärast mida enam ei ole võimalik või ei ole vaja enam koha peal kontrollida. ja pärast seda päeva äh, võiks siis kontrollida tõesti ainult nii-öelda haldustööd, aga mitte koha peal. kui leitakse aga vigu ja probleeme pärast seda päeva, mil see otsus siis sisse viiakse, tekib küsimus, et kas äh, me räägime siin Euroopa Liidu eelarvest või liikmesriigi eelarvest, see on küsimus, mis tuleks lahendada ja see tuleks lahendada tõukefondide uue määruse kaudu, sellepärast et artikkel sada kakskümmend kaks määrusest tuhat kolmsada kolm ütleb, et liikmesriigid on kohustatud äh, vigu kõrvaldama ja probleeme lahendama väga tähtis on hoolitseda selle eest, et äh, valesti makstud summad äh, tagastatakse ja see on ju tegelikult ka osa halduskoormusest. me oleme valmis kaasa aitama nende muudatuste sisseviimisel ja oleme nõus teile ka nõu andma ja teile ettepanekuid tegema. veel üks äh, tähtis roll on auditite nii-öelda ennetav roll vigade ennetamise roll. seda nii auditeeriva asutuse puhul kui ka äh, maksvate asutuste puhul. mulle tundub, et äh, nii maksvate asutuste kui ka auditeeriva asutuse puhul alahinnatakse seda ennetavat rolli. mina isiklikult äh, tahan tänada komisjoni, sellepärast et Euroopa Komisjon toetab meid, siin on korraldatud konverentse, seminare ja need konverentsid, mis äh, me oleme Tšehhi Vabariigis äh, korraldanud, nende puhul regionaalarengu ja tööhõive peadirektoraadid on saatnud meile inimesi, kellega me saime just nii-öelda konverentsi tasandil siis rääkida nendest probleemidest ja sellest, kuidas riigipoolset haldust parandada, kuidas sertifitseerimise ja maksvate asutuste tööd parandada. veel üks küsimus, mis minu arvates on huvitav ja mida ma siin mainida ka tahtsin. nimelt riiklike koordineerivate asutuste töö. nimelt äh, me laseme neil äh, dokumentidega tutvuda meie tööga tutvuda, me korraldame koolitusi nendele inimestele. ja see on meie arvates just selline selgitav ja ennetav roll, mida me soovime täita, sest väga tähtis on, et tegelikult kasusaajad, tulusaajad saaksid täpselt aru, mis toimub ja kuidas tuleks rakendada nii, et vigade määr oleks võimalikult väike aitäh! ja nüüd viimane külaline, proua Krumova Bulgaariast. kas teie öelge meile ka palun, mis ajast te oma tööd teete? palun. Thank you, chair um,. Actually I am here as a minister. aitäh. mina olen regionaalarengu asendminister. Äh, aga ma olen äh, olnud ka koordineerivas üksuses Bulgaarias tööl, mis on tegelikult üksus, mis vastutab eh, kõikide juhtivate ametite töö koordineerimise eest Bulgaarias. sellega seoses ei ole üllatav, et eh, mina räägin just eh, juhtivate ametite seisukohast. samuti olin lihtsustamised kõrgetasemelises töörühmas, mis moodustati mõni aasta tagasi komisjoni poolt ja osa meie tööd tegelikult mainiti juba ka siin täna ka. alustuseks lühikene ülevaade, üritan tõesti teha hästi lühidalt, mitte liiga palju aega kulutada ja jätka ruumi ka küsimuste ja vastuste jaoks. on ilmselge, et meil on auditeid vaja selleks, et teha kindlaks, et Euroopas kulutused, kuid samuti liikmesriikides üldiselt riiklikud kulutused toovad endaga kaasa mingeid tulemusi. oluline on see, kuidas auditeid äh, koostada, auditid tuleksid, peaksid välja tulema siis, kui neid vaja on, peaksid äh, püüdma tulemuste poole ning ei tohiks liiga kulukaks osutuda. mis puudutas raportööri poolt algselt öeldud, siis need projektid ei ole selleks, et vastata mingisugustele nõuetele seoses kulutustega, vaid selleks ikka, et tulemusi saavutada ja inimeste elu parandada. sellest lähtudes peaksime me mõtlema ka sellele ja siin nõustun äh, Frank Seeberiga, see, et me peaksime silmas pidama oma kontrolli ja juhtimissüsteeme ning äh, lihtsustamist, aga lihtsustamine ei peaks ainult lihtsustamise nimel aset leidma, vaid siin tuleb ka teatud eesmärke silmas pidada. me peame selge seose sisse viima lihtsustamise ning eesmärkide vahel. praeguses staadiumis Frank Seberil oli õigus, ta ütles, et koormus ei tulene niivõrd Euroopa Komisjonilt, ja see ei koorma niivõrd äh, palju äh, abisaajaid, vaid just äh, juhtivasutused selles valdkonnas tekitavad selle koormuse. kui me räägime auditi läbiviivatest asutustest Euroopa tasandil, siis nad äh, tekitavad lisatoote lii-, äh, tööd liikmesriikides ning see ongi see, mis muudab äh, koorma suureks just abisaajatele, sellepärast et lõpptulemusena on rohkem kontrolle sisse viidud, rohkem hinnanguid. koormavaks muudab selle ka see, et selle programmeerimisperioodini pidime me ilmtingimata keskenduma ka sellele, kuidas äh, prots-, äh, menetlusi muudetakse pärast iga auditit. sellepärast, et hakati ju parandama pärast igat auditit äh, olemasolevaid menetlusi selleks, et need tõhusamaks muuta. meie meelest on probleemiks ka see, et ainult auditite negatiivsed tulemused leiavad kajastamist ka avalikus ruumis. me paneme väga palju rõhku negatiivsetele tulemustele, aga väga vähe sellele, mis on saavutatud millised tulemused ning mm, mida me oleme positiivselt ära teinud. riigile tasandil on meil veel üks probleem ja siinkohal nõustun ka kolleegiga, kes enne sõna võttis, nimelt audiitoritel äh, võib olla elu keeruline Nad on ju ka inimesed, me võime ütelda, et on täiuslikke inimesi ja menetlusi ja nii edasi, aga väga keerukas on hakata vaidlustama auditeid. ei ole mingeid äh, kohtuid selleks ning äh, keegi ei saa kahtluse alla audit, audiitorite tööd siin ei ole ühtegi kohtunikut, vahekohtunikku, kes võiks äh, läbi vaadata otsuse. tihtilugu ka auditid ju koostatakse alles pärast, äh, kui vead on juba tehtud. ning kui need vead tegelikult sooritati, siis need inimesed, kes neid tegid ei teadnud, see tuleneb sellest, et vahepeal on tavasid muudetud, vahepeal on äh, tõlgendus muutunud ja nii edasi. see toob endaga kaasa jällegi koormust korraldusasutustele, äh, kontrollitakse, kontrollitakse ning selle tulemusena kogu süsteem muutubki äärmiselt keerukaks. millised on positiivsed äh, trendid? ühtse auditi lähenemise puhul ja seda siin juba ka mainiti, see on hea, kuid samuti see, et meil oleks vaja ennetavaid meetmeid, komisjon viis selle ettepaneku sisse, ma toetan seda igati. tegemist on siis sellise ex-ante lähenemisega, ennetamisega, mitte sanktsioonidega. soovitused ning leiud auditites endis, see on ka oluline spetsiifiliste soovituste puhul äh, me näeme, kui kasulikud need on, ka kontrollikojas tuleb selliseid, see tegelikult öö, äh, öö, äh, pakub ainest ka korraldusasutustele ning mõtteid selle kohta, kuidas oleks võimalik süsteeme muuta tõhusamaks, mitte keerukamaks. samuti tervitan väga seda, et komisjon ja kontrollikoda on äh, nõus sellega, et auditite läbiviimise metoodikat tuleb ühtlustada, äh, ka tõlgendust selles valdkonnas. ma tahaksin tegelikult, äh, et nii see oleks kõikjal, kõikides kontrollivasutustes, sellepärast et meil on olemas Euroopa fondid liikmesriik, eh, mida kontrollivad eh, Euroopa asutused, liikmesriikides on enda asutused ja jällegi see toob endaga kaasa lisakoormust. mida muud me saame teha? paari asja siin on juba ka mainitud ja ma tahaksin eh, võib-olla tuua välja veel mõningaid mõtteid ja mitte hakata üle kordama eelpool kõnelenud kolleege. proportsionaalsus peaks olema muidugi mõista auditite läbiviimise aluseks ja ma arvan, et siin on päris palju vaja veel ära teha proportsionaalne audit ja kontroll eh, peavad eh, siis nii eh, määra kui mahtu arvestama. Frankiga ma ei saa nõustuda, riskipõhine lähenemine peaks olema kontrollimise puhul ning auditid peaksid olema üldisemad tulemuslikkus. jah, me peame ka siin saavutama äh, proportsionaalsuse. ja tegelikult, mida üritan ütelda, on see, et kui äh, projektiga saavutatakse tulemus, kas tõesti tuleks sanktsioneerida seda ja hakata korrektiive sisse viima, see on miski, millele peaksime mõtlema ja leidma õige tasakaalu tulemustega ning samuti äh, kulud alustan sellega, et lihtsustatud kulud on miski, mis võiks veamäära vähendada. samuti tunnen head meelt selle üle, et eelkõnelejad mainisid seda, et tulevikus komisjon kaalub äh, veamäära ning pettuse seadusandluse läbivaatamist, see tõepoolest võiks juba endaga kaasa tuua palju lihtsustamist. keerukus on üks kõige tõsisemaid põhjusi, miks meil nii kõrge veamäär on. retroaktiivsus ning töö ülekordamine on miski, mis häirib kõige enam korraldusasutusi. ma ei tea, kuidas praegu on, aga varem on olnud sellised äh, tavad. minevikus nimelt on tekkinud probleeme kui on muudetud seadust või tõlgendust äh, või tegutsemisviisi, siis üksteisele, üksteisele järgnevad auditid äh, tegemise puhul tegelikult äh, tehakse kogu töö uuesti ära. tõlgendamise muutumine võib endaga kaasa tuua väga suuri probleeme, eriti kui see puudutab programmeerimisperioodi algust ning sellist asja tuleks täielikult vältida, see tuleks keelustada. nõustun Tšehhi kolleegiga, et äh, abisaaja kulutuste äh, kontrollimise kuupäev peaks olema paika pandud kohustuslikult ning kui vead avastatakse, siis tuleks äh, leida muus viis nende korrigeerimiseks lisaks sellele öeldi, et tulemused peaksid olema meie kontrollitegevuse keskmeks, mitte ilmtingimata menetlus. seda sellepärast, et menetlus on iseenesest juba väga kõva kontrolli all ja auditi all juba akrediteerimise ja nimetamise käigus. kõikide fondide puhul on olemas omad menetlused, kuna need protsessid kuna me juba kontrollime, kas äh, kogu menetlus vastab nõuetele, kuid võiksime samuti mõtelda sellele, kas audiitorite tööd oleks võimalik jagada, jätta finantsauditeid äh, liikmesriikide endi auditi jaoks ning lasta äh, komisjonil keskenduda tulemuslikkusele ja tulemustele. see aitaks paremini kaasa ühtse auditi läbiviimisele kvaliteet muidugi pigem kui kvantiteet, väga palju on selle kohta juba ära üteldud. positiivseid äh, suundumusi on, aga ma arvan, et konsultatsioonidega võime veelgi rohkem saavutada, konsultatsioonid versus äh, sanktsioonid siis. jah, teatud vigu, äh, kui neid esineb, siis võiks teha soovitusi selle kohta, kuidas neid parandada, aga kas on alati vaja just finantskorrektsioone ning kui me neid juba kasutame, siis tuleks vaadata, kas sellest mingit abi ka on kogu protsessi vältel. siin on mul selline provotseeriv mõte, et meil võiks olla. jah, tõepoolest on jõudnud kätte aeg läbi mõtelda, kuivõrd oluline see veamäär on, aga samuti võiksime mõtelda sellele, et vead on e-, erinevad, iga viga ei ole ilmtingimata pettus. pettusesse tuleks aga suhtuda palju tõsisemalt kui vigadesse seega me võiksime äh, tähenduslikkuse astmeid eristada ja vaadata, mis siis toob endaga sanktsioonid kaasa, mis mitte. pettus peaks, aga viga peaks olema nagu äh, leidma kohtlemist kui ähm, ohuallikas, aga mitte ilmtingimata endaga alati sanktsiooni kaasa tooma. ja viimane punkt puudutab kommunikatsiooni ning heade tavade levitamist ma arvan, et äh, suurimaks abiks auditite reformimisel ja nende tõhusamaks muutmisel on just see, see aitab samuti korraldust äh, kontrollida korraldusasutustele endile. siin ei pea mitte ainult silmas liikmesriikide sisest äh, tavade vahetamist, see juba on olemas, Bulgaarias on meil päris hea süsteem auditiasutustele, nad jagavad omavahel oma leide ning tulemusi seda selleks, et ja samuti äh, aitab see mõista paremini seda, mis on viga ja kuidas sellesse suhtuda, kuid ma arvan, et ka komisjon peaks seda tegema ja jagama liikmesriikide vahel äh, üksikjuhtumite äh, kirjeldusi ma arvan, et sellest oleks tõesti võib-olla kõige rohkem abi selleks, et koolitada nii audiitoreid kui ka saavutada head kvaliteeti ning samuti tagada kontrollisüsteemi tõhusus. viimasest slaidist hüppan üle, sellepärast et väljakutsetest on siin juba tuhat korda räägitud, suur aitäh! Ähm, aitäh! viimases sõnavõtus oli äh, tõesti innovatsioonilist jõudu, aga kui me seda kõike teeksime, siis oleks ajakirjanikud ole, ajakirjad, ajalehed täis äh, skandaale, aga sellest räägime hiljem. proua Tlabajova, palun. Äh, kõigepealt tahaks tänada härra Novakovi sekretäriaati ja teid, proua esimene, et selle organiseerisite, see on väga kasulik, et meil selline arutelu oli, aitäh! ja aitäh, et te valisite väga head kõnelejad, sest kõik oli väga hästi tasakaalus see arutelu oli tasakaalustatud, ähm, erinevad äh, kõnelejad erinesid väga, eri, esindasid erinevaid organisatsioone, nii et tahaksin tunnustada viimaseid kõnelejaid, aitäh, proua Kruumova, sest ma väga hindan seda, kui esteetiline oli teie väga innovatiivne sõnavõtt ja, ja selle, see esitlus ma kuulasin kõnelejaid ja üldiselt ähm, on ühine see ju, et auditeid viiakse läbi tagantjärele ja siis on vead juba tehtud. tahaksin kõigilt teilt küsida või äh, ükskõik, kes teist vastata soovib, et äh, kuidas te suhtute sellesse, et, äh, et liikuda eelkontrolli poole, et me saaksime võib-olla niimoodi kontrolli koormat kergendada, kui me tege-, teeksime rohkem läbi eelkontrolle ja va vastutus, härra Puures rääkis sellest ka, isegi kui leitakse viga ühtse auditi käigus, kes siis vastutab, kas rahasaaja või auditeeriv asutus, et kuidas me tegeleme selle rahalise vastutusega ühtse auditi skeemi puhul ja jälle vastutuse juurde. minu jaoks oli väga huvitav kuulda, et komisjon teeb ettepaneku usal-, kasutada rohkem usaldatavaid partnereid, mulle meeldib see väga oluline, sest usa-, väga, väga hästi, sest usaldus on väga oluline, aga usaldusele peab järgnema vastutus, sest ei ole võimalik usaldada, kui ei ole selgeid reegleid vastutuse kohta. nii et äh, korraliku finantsjuhtimise eest vastutab loomulikult komisjon ja meie kontroll, eelarve kontrolli komisjonis igal aastal näeme, et liikmesriigid väga vähe teeva, jagavad meiega oma arvamusi. meil on alati see probleem, kui me tegeleme eelarve täitmise kinnitamisega ja ma olin kaks aastat tagasi selle raportöör ja väga raske oli liikmesriikidelt saada nende seisukohti. kas on mingeid ettepanekuid selle kohta, kuidas suurendada liikmesriikide aktiivset rolli, kui hakatakse kasutama ühtse auditi meetodit, et kuidas ühendada see usaldus ja vastutus. ja lubage mul palun ka viimane asi ära öelda, seda siin veidi ka mainite, mainiti, te teate, et ALDE jaoks on lihtsustamine tulevikus väga oluline. mul on väga hea meel, et on olemas see kõrgetasemeline lihtsustamise töörühm ja et on äh, uued ettepanekud. loomulikult äh, teatakse seda, et mina äh, väga soovin edendada äh, tulemuslikkust ja Euroopa lisaväärtust, aga me peame tõesti leidma õige tasakaalu, me ei saa ühest äärmusest teise langeda. kui me keskendume tulemuslikkusele, siis me ei saa unustada äh, seadustele ja reeglitele vastavust, nii et olge teadlikud sellest, et meil on vaja seda tasakaalu vaja, järgida ka auditeerimise puhul. aitäh ja veel kord suur tänu selle seminari eest! proua Kressle, jah, ma ise panin ka ennast kõnelejate nimekirja. täna jälle näidati mulle, et Euroopa Liidu tasand ei ole kontrollide puhul problemaatiline. kui tegemist on kontrollimisega, siis meil on väga palju äh, tasandeid ja see puudutab väga seda, kuidas tehakse tööd äh, liikmesriikides koha peal ja küsimus on, et kuidas me peame seda tööd mõjutama, kui kriitika puudutab nagunii Euroopa tasandit. ma olen kolmteist aastat olnud selle komisjoni liige ja mul ei ole äh, mingit soovi saada peksa nende asjade eest, mida ma ei saa muuta. ma mõtlen nüüd seda küsimust, et ähm, mis äh, toimub liikmesriikides, kuidas seal te-, viiakse läbi kontrolle, kuidas näiteks põllumajandusvaldkonnas äh, erialaseid kontrolle ja rahalisi kontrolle õig-, äh, ühiselt läbi viiakse, et uues finants raamistikus tahetakse seda era-, lahku lüüa, et kohe kõik aru saaksid, et millega tegemist on see oli minu esimene kokkulepe, minu meelest on see väga huvitav ja aitäh selle eest, et te tõite välja ka äh, andmed selle kohta, kui tihti viiakse läbi struktuurifondide vallas. et kui me võrdleme seda põllumajandusvaldkonnaga, siis regionaalvaldkonnas äh, ei ole äh, Äh, olukord nii hea ja võib-olla see probleem, et äh, regionaalvallas tehakse vähem kontrolle, ähm, see näitab ka seda, et äh, see on ka selle põhjuseks, et miks seal on rohkem probleeme. et me peame tagama selle, et vahendeid ei kasutataks kuidagi ära, kui nii palju miljardeid inimestele antakse, siis alati ka mingid tulemused tulevad, aga mi-, mul on tõesti kõrini, et ähm, endiselt äh, struktuurifondide vahendeid äh, antakse ka asutajaliikmetele ja nüüd Kontrollikoda. me kõik toetame ühtset auditit, ka alates kahe tuhande neljandast aastast on äh, see komisjon seda teemat promonud ja me väga toetame seda, kui liikmesriigid ja haldusasutused ja komisjon toovad välja andmed siis, siis null koma kaks protsenti komisjon lihtsalt paneb linnukese nende ette. ja siis teeb Kontrollikoda komisjoni andmete ette linnukese ja mina tahaks teada, et millist rolli näeb Kontrollikoda endal selles kontrollimise ahelas. nii palju, kui mina Kontrollikodasid tean, kontrollikojad äh, Ähm, kontrollivad haldus, korraldusasutusi ja pro-, projekte koha peal, kui nad seda ei tea, kas see tähendab lihtsalt seda, et nad teevad äh, teise linnukese ette jälle linnukese ja kas meil on vaja selleks institutsiooni, kus on viissada inimest, mina ütleks, et ei ole. ja ma ei taha, et te tunneks, et teid provotseeritakse, aga see on tõsine küsimus. mida teeb Kontrollikoda? ma ei tahaks äh, kuutsadat kolmkümmet äh, eriaruannet, ähm, sest äh, siin on saarekeste, tegemist saarekestega meres, rohkemat siin ei ole, ma tahaks teada, kui palju me saavutame. see struktuurilise ülevaate ähm, teema ja mida saavutatakse Euroopa Liidu vahenditega, see on tõesti väga oluline teema ja härra Faldenbrock, liikmesriikide andmete usaldusväärsus me oleme aastaid üksteisega siin tülitsenud sel teemal. meil on muidugi oma probleemid, et see, mida me kohapeal näeme, ei klapi kokku nende andmetega ja sel aastal on saavutatud seda, et ka kontrollikoja ütleb seda, siin ei ole võimalik asju ilustada, komisjon huvitaval kombel äh, põllumajandussektoris ütleb, et veamäärad on suuremad, kui Kontrollikoda väidab. et kui me teeme äh, selle, sellise süsteemi, kus usaldusväärsus ei ole tagatud, siis on meil, oleme loonud ainult probleeme ja viis aastat tegeleme nende probleemidega, mitte seniste probleemidega. nii et ma tõesti kardan seda veidi ja tahaksin esitada küsimuse, siin see re-, seaduspärasus ja reeglitele vastamine versus äh, tulemuslikkus, Bulgaaria esindaja ka rääkis, meil on mõningates liikmesriikides sellised näiliselt legaalsed süsteemid, loomulikult me tahame, et struktuurifondi ja põllumajandusfondide vahendeid kasutatakse majanduskasvu ja, ja töökohtade loomiseks, aga me soovime ka paremat äh, majandusstruktuuri. riigihanked on minu meelest väga olulised, kui me ei järgi riigihangete kriteeriumite täitmist, see puudutab siis seda seaduste ja reeglite järgimist, siis me oleme käest ära andnud väga olulise majanduse juhtimise eh, vahendi, sellepärast et eh, riigihanked on selleks, et eh, tagada konkurentsi toimimine. Ungari juhtum, see rõõmustab nüüd ära Javarit ja me nägime, et Ungaris kolmekümne kuue protsendi riigihangete puhul on ainult üks osaleja kuue, kolmekümne kuue protsendi riigihangete puhul. ma olen kindel, et tulemus lõpuks on olemas, väga häid asju tehakse, kui ma vaatan ainult neid asju, mida tehakse ja mitte menetlusi, siis ma saan rahul olla. aga mida ma siis teen? et Euroopa Liidu vahenditega ehitatakse üles monopoolset struktuuri. ma ei taha siin ähm, nüüd äh, rääkida teistest riikidest, me oleme näinud äh, seda mm, probleemi paljudes liikmesriikides. me ei tohi seda äh, reeglitele ja seadustele vastavuse küsimust e, tähelepanu alt välja jätta, et kui ühtne turg, mis on meie liidu keskmes, kui, kui me nagu sellest loobume, et siis, siis meil ei ole üldse mingeid reegleid. et me ju tavaliselt oleme reeglifetišistid. ja mul on küsimus, mis asjad on Norra fondid, te mainisite seda ka oma ähm, esitluses, mis need Norra fondid on? aitäh ette tähelepanu eest ja Bulgaaria esindajalt äh, tahaksin paluda seda, et ta räägiks sellest meie probleemist, mis meie jaoks on huvitavad ja me arvame, et me ei saa siiski loobuda reeglite ja, ja seaduste järgimisest, aga see küsimus, et kuidas me tagame tulemuslikkuse järgimise, see on öö, kõigi jaoks oluline küsimus. ja riigipõhised aruanded, need on meie jaoks väga olulised mõningates riikides on spetsiifilisi probleeme ja ma ei mõista, miks Kontrollikoda täiesti keeldub sellest, et kui liikmesriikidest et on inimestel mure, et neid ei nimetata, siis ähm, on täpselt et kui Kontrollikoda ei tee riigipõhiseid aruandeid, siis see tähendab, et Kontrollikoda ei ole äh, sõltumatu. Äh, rohkem sõnasoove siin ei ole ja alustame sellega, et äkki härra Lazarov saab sõna või tahate te hoopis lõpetada, härra Lazarov? Te võite ka, te võite valida, et kas te tahate alustada või lõpetada. palun alustage siis, aga palun mõelge sellele, et meil on ainult veerand tundi aega. Thank you, madam chair um.... suur aitäh. Teie küsimuse või mure kohta selles osas, kuidas üks audit, ühe auditi põhimõtet hakatakse kohaldama kontrollikoja poolt kas komisjon lihtsalt teeb ristikese lahtritesse? selle, siis siin ütlen ei, ei kindlasti mitte. Need tingimused, mille alusel me saame kasutada teiste eh, tööd, on eh, ka välja toodud meie, nagu ma ka oma Äh, ettekandes ütlesin, need on paika pandud, usaldus tuleb võita, seda ei saa kuidagi pidada iseenesestmõistetavaks ja tingimusteta usalduseks. jah, me saame tõesti teiste tööd äh, kasutada, võtta, äh, kui kõik tingimused on täidetud selleks aga me kindlasti teeme eeltööd vastavusnõuete osas. me ei teeks seda nii palju kui nüüd. aga teeks me seda samamoodi, nagu me siseselt ise kontrollime tehinguid. nii me igastahes loodame, et see toimib ja teiste töö kasutamine on miski, mida me kindlasti tahaksime oma töös hakata tegema riigipõhised aruanded, neid küsimusi oleme me väga põhjalikult arutanud ka varasemalt. riigipõhise info puhul, nagu ma oma sõnavõtus ütlesin meie uue lähenemise kohaselt me loodame, et lähitulevikus komisjonipoolne täpsem info ja meie enda auditi eh, töö võimaldab eh, nende tulemusteni jõuda. riigipõhised aruanded. saan aru, et siin võib jällegi tekkida probleeme, aga hetkel on tegemist millegagi, mida me alles arutame kontrollikojas ja seega ma ei saa teile lõplikku vastust praegu sellele küsimusele anda Madam Tlabajova <clears throat> raised proua Labajova tõstatas eksante auditite küsimuse. praegusel juhul me teeme neid kontrollikojas, teeme seda läbi süsteemide kontrollimise. selleks aga, et tulemuslikkust hinnata korralduse küsimustes, siis tuleb ikkagi tegevusega lõpule jõuda ja see on ka põhjuseks, miks auditid on ekspost. kuidas vastutust ja usaldust ühendada? Need kaks asja käivad käsikäes. seda küsimust käsitlesin oma esmases sõnavõtus. jah, hästi lühidalt tahaksin ütelda, et meie keskendume väga palju ennetusele. kui me kasutame oma partnerite auditeid, siis me oleme nende süsteemid eelnevalt ära kontrollinud. me oleme rahul sellega, mis nad teevad, kui nad oma reegleid äh, ellu rakendavad, siis kõik on korras. kui aga midagi läheb valesti, siis võib, ja kui meie partner võib-olla ei ole oma menetlust korralikult äh, läbinud, siis võib-olla on probleem selles, et tõlgendus on muutunud, see on hoopis teine asi. me peaksime kogu süsteemi koos vaatlema. mulle valmistab natukene muret, kui te räägite vastutuse või ülesannete jagamisest ma arvan, et me peaksime ikkagi jõudma nii kaugele, et iga tasand saaks teistele tasanditele loota. ja tulemuslikkus muidugi on võtmetähtsusega. aga see peaks ikkagi põhinema ex-post kontrollidel ning näitajatel. ja tuleb vaadata siis, kas tulemused on saavutatud. palun järgmine. jah, aitäh. küsisid äh, usaldatavuse kohta, mis juhtub siis, kui audiitorid eksivad või midagi valesti läheb? ma arvan, et siin tuleb meil samamoodi käituda kui ebaregulaarsustega. kui midagi sellist juhtub, siis tuleb vaadata, kas tegemist on liikmesriigi poolse hooletusega ja sellisel juhul on vastutav liikmesriik, kui liikmesriik ei ole vastutav, siis Euroopa. niimoodi me need küsimused lahendame. ja siin samamoodi kui me, muidugi audiitor võib ka vea teha. aga siis tuleks vaadata, mis algsest veast üldse juttu oli. Ex-ante auditid eks anda audit peaks tähendama kontrolli. seega üritasin ka enne ütelda usaldatavustaseme puhul, et Äh, liikmesriikide kontrolliasutused tegelevad selle, nagu meil akrediteerimisega tegelevad asutused. seda tuleks muidugi korralikult teha ja see on ka põhjuseks, miks meie auditiasutused sellega tegelevad. meil on olemas valitsusstruktuurid ja see siis ongi see ex-ante tingimus, millest siin juttu on. põllumajanduses Äh, me teeme makseid äh, kvartalite kaupa, sellepärast et me teame, et need süsteemid toimivad. kui me räägime regulaarsusest, siis ma, nagu proua Kresta ütles, ja tulemuslikkusest, ei saa juhtuda, et projekt on väga õnnestunud, aga sama ettevõte saab alati lepingut siin äh, riigihanke reeglid peavad kehtima, mingid teatud nõuded tuleb täita liidu tasandil. küsimus on selles, mida me äh, hindame, et äh, tulemusi mõõta. iga abisaaja puhul on väga konkreetsed näited, mille põhjal me vaatame, kas on saavutatud tulemusi Euroopa tasandil. kui abisaaja tasandil on väga täpsed äh, reeglid, siis on vaja, et ka kontrollikoormus oleks suur. kuidas, seega tuleb vaadata, kuidas leida õige tasakaal. kuidas jõuda tulemusteni, aga selleks ei ole meil ilmtingimata vaja iga abisaaja puhul samu reegleid kõikjal Euroopa Liidus. põllumajanduses vähemalt esimese samba all on see nii. me tahaksime, et ka liikmesriigiti vaadatakse, kuidas see toimib ja tuleks arvestada sellega, et liikmesriigid ise teavad, kuidas regioonides neid tulemusi saavutada. tuleb samuti äh, kinni pidada riigihangete reeglitest, aga me ei hakka näiteks kontrollima iga, äh, me ei hakka kontrollima seda, kas iga maatükk on äh, abikõlbulik, vaid me ikkagi vaatame liikmesriigis toimuvat üldisemalt ning kontrollime selle abil kui tõesti tahetakse vähendada kontrolli ja auditeid, siis tuleks seadusandlust lihtsustada. kui seadusandlust aga liiga palju lihtsustatakse, siis ei suudeta ilmtingimata saavutada tulemusi. välja arvatud juhul, kui meil on teatud peaeesmärgid, aga see on see tasakaal jah, mida me peame silmas pidama. härra Weber äh, ütles ka, et stabiilsus on võib-olla üks kõige olulisemaid faktoreid ja ka meie makseasutused ütlevad seda tihti. Uh... aitäh! ma arvan ka, et stabiilsus on äh, esmatähtis, küll aga tulen raportööri sõnade juurde, see stabiilsus peab olema nutikas, arukas me ei pea hakkama radikaalset süsteemi muutma, vaid sellele peame me läbi mõtlema ja kuna ta on nii keerukas, nagu ka kolleeg rääkis, peame sellest keerukusest lahti saama. Te küsisite, kas ühtekuuluvuse vallas on rohkem probleeme kui põllumajanduses seda auditite arvu erinevuse tõttu. ma kahetsen, et minu ettekanne kukkus läbi, üritasin näidata, et kontrolli on ikka väga-väga palju. peame võrdlema seda, mida saab võrrelda meil on samasugused keerukused, sama koormus ja e, sama määr ka kontrollikoja poolt kinnitatud esimesest sambast. ja tõepoolest, nii palju on reegleid, mis kumuleeruvad. iga euro peab vastama kõikidele erireeglitele ja üldpõhimõttele. meil on abikõlbulikkusnõuded, riigihanke eeskirjad, see on esmatähtis ja tõepoolest neist reeglitest tuleb kinni pidada, riigiabi nõuded ning siis on ka üldpõhimõte keskkonna valdkonnas, äh, sugudevaheline võrdsus ja nii edasi. iga euro puhul tuleb kontrollida läbi kõikide nende filtrite. ja see kõik viibki selleni, et kogu protsess on väga raskepärane üritasin selgitada teile, et äh, ühe äh, auditi põhimõte, nagu kaks tuhat kaksteist ka Kontrollikoda selgitas, äh, on põnev, väga hea oleks selle raporti juurde tagasi tulla, sellepärast et Kontrollikoda selgitab, et ühtne audit ei tähenda ex-ante kontrolle, vaid tegemist oleks siis auditiga auditite ahelas me peame tulemusi saavutama ja kui me oleme saavutanud öö, äh, usalduse, siis ka siin tuleb mõistlikult käituda. me ei to-, ei tohiks enam teist-kolmandat korda hakkama samas küsimuses auditit tegema. jah, eks antekontroll tõepoolest peab ju aset leidma enne seda, kui kulutused öö, äh, antakse teadlased äh, kinnitavale ametile järgmisel tasandil aga kõik kontrollid, korraldus, kontrollide audit äh, ja muu viidaks läbi enne, kui äh, viieteistkümnendal veebruaril iga aasta on komisjonile teatatud äh, arvete olukorrast. kontrollid võivad küll hiljem toimuda, see tuleneb meie enda töökorraldusest seega enne, kui äh, arved on üle kinnitatud, mitte enne, kui iga maksenõue esitatakse komisjonile. viisteist veebruar vaatame siis kogu ploki korraga, sellel on oma kulu ja te olete teadlikud sellest ka siin komisjonis, et ühtekuuluvuse valdkonnas on tekkinud sellega seoses hirm liikmesriikides. liikmesriigid äh, ei jõua õigeks ajaks valmis, eh, sellepärast et nad tahavad kõik kontrollid läbi viia enne selleks, et mitte eh, korrigeerivaid meetmeid saada. seega vahel on vaja lihtsalt natukene aega, et liikmesriikide süsteemid saaksid kohaneda. ja see on ka põhjuseks, miks ma toetan pehmet üleminekut tulevikus ning eh, mitte revolutsiooni, vaid arengut. riigipõhised küsimused tunnen head meelt selle üle, et kontrollikoda on erinevaid pilootprojekte läbi viinud siin. Te teate, et me üritame iga aastat tegevusaruannet andes äh, kajastada liikmesriikide programme ja isegi äh, programmide osadest rääkimisel, aga kui me veamäära paika paneme, siis me saame selle põhjal ka ütelda, kus liikmesriikides probleeme on, kus komisjonile on piisavalt head infot selleks, et kindlaks määrata, kas viga on või ei ole, nii et ma arvan, et kõik see on väga positiivne. ja lõpetuseks ma nõustun täiel määral kõikide teiega, proua Labajovaga. küsimuse all ei ole see, kas peab olema kinni pidama eeskirjadest ja tulemusi saavutama, kas üks või teine, ei, mõlemat on vaja aga me näeme, et see lisakoormus ei ole vajalik, ma arvan ka, et selleks, et äh, regulaarsus tagada, peame me lihtsustama pidevalt, hoolimata sellest, et meil on alused olemas, riigihanke eeskirjad, äh, riigiabi ja nii edasi, aitäh. aitäh ma üritasin seda nüüd kokku kokku arvutada selle ülekande kohta, mida te siin välja tõite, on üks koma neli miljardit eurot. teate, mis oleks hea? kui te saaksite meile edastada statistika selle kohta, kui palju projekte kontrollitakse ühe mitmeaastase finantsraamistiku raame, ühe mitmeaastase finantsraamistiku raames, et ehk et kui palju siis kontrollitakse ja meie jaoks on väga tähtis, et vaadatakse just suuri projekte, kui teil oleks võimalik see statistika kokku panna, ilma et te nüüd nädalaid peaksite seda tegema, siis oleks see suurepärane. aitäh, et te seda teete uh,. By E E or by Norway funds or Norway grants I Norra grantide puhul mõtlesin ma Euroopa majandusruumi grante Islandi, Norra ja Liechtensteini panust siis Euroopa Liitu Uh, well, yes, I, we don't have enough time jah, piisavalt aega meil ei ole, nii et ma ei hakka siin väga pikalt midagi enam rääkima. lihtsalt arvan, et äh, me saame tõesti nendelt äh, legaalsusaudititelt üle minna tulemuspõhisetele audititele, aga see kõik puudutab siis ka lihtsustamist ja see on küsimus, millest meil tuleb rääkida, mitte ainult sellest, milline peaks olema auditite lähenemine suurepärane, tõesti, mida vähem reegleid, seda vähem vigu, palun. suur tänu, proua esimees, lihtsalt mõned märkused, et mitte väga palju aega raisata. Ehm, eelauditid, jah, siin juba öeldi, et Äh, pettuste puhul tuleb pärast auditeid läbi viia, aga tõesti väga tähtis on vaadata, kas auditel on ka ennetav roll ehk et vähendada, ennetada vigasid tulevikus, muuta need siis selliseks, et tulevikus need vead ei korduks ja me tegeleks nende probleemidega, mis tulenevad siis äh, just süsteemi sertifitseerimise faasis selleks, et äh, vältida vigu tulevikus tuleksin tagasi selle näite juurde, mida proua esimees äh, välja tõi et, et kolmkümmend kuus protsenti riigihangetest, et seal on ainult üks ja seesama pakkuja. kui me räägime nüüd sellest äh, regaalsusest ja korrapärasusest, siis operatiivsete audite puhul tegelikult sellised süstemaatilised probleemid välja ei tule sest riigihange koos ühe pakkujaga ei ole selline, mida saaks illegaalseks pidada ainult sellepärast, et seal on ainult üks pakkuja. võib-olla on tegemist spetsiifilise riigihankega, võib-olla on tegemist väga imeliku juhtumiga, ainult sellepärast on üks pakkuja. on võimalik äh, probleeme identifitseerida ühe pakkujaga ja süstemeetiliselt ainult siis, kui sa ei vaata igat kulu või operatsiooni eraldi läbi, vaid kui sa lähened küsimusele horisontaalselt, et sul on seal tulemustel põhinev audit, et sa auditeerid süsteemi ja kogu sektorit eraldi, aitäh. aitäh! Teil on kohe kindlasti õigus, et kui praegune süsteem selle legaalsuse ja korrapärasusega, siis tõesti ka praeguse süsteemiga ei ole kõik päris õige ja nüüd raportöör lõpetuseks, palun. Thank you very much, Chair um,. Listening to, to aitäh! esimees, tuleb tõesti mõelda nii-öelda teenuse peale, mida me pakume mitte ainult kaasamisest, vaid sellest, kus me oleme ja mida me pakume. olen veendunud, et te annate endast parima enda võimaluste kohta töötamaks inimeste huvides ja eelarve kontrolli komisjon, kui me räägime eelarvete kontrollimisest, siis me oleme tegelikult rahva kõige paremaks sõbraks. me anname endast parima selleks, et neid kaitsta nii palju kui võimalik, et kaitsta maksumaksja raha. ameeriklastele meeldib öelda, et äh, ära hakka seda probleemi puutuma, enne kui see probleem muutub sinu jaoks probleemiks ja mulle tundub, et selle programmi perioodi lõpus hakkavad need äh, probleemid meid ka puudutama ja sellepärast see kuulamine oli väga tähtis ja õigel ajal. mul on väga hea meel, et me sellest täna rääkisime ja mul on väga hea meel, et me tegelikult kõiges ühel nõul ei ole, sest muidu oleks see asi ka kahtlane. et me lepiksime kokku kõiges ja oleks ühel nõul. ma tõesti loodan, et ma oma avakõnega suutsin teid ka natukene provotseerida ja üritan seda nüüd teha ka oma lõppsõnavõtuga ma olen veendunud, et te saate aru, et me oleme samas paadis. tavaliste tulusaajate jaoks me oleme Brüssel, noh, need, kes haldavad programme, kontrollikoda, komisjoni, nõukogu, parlament, riiklikud asutused, noh, see ongi kõik. nii et äh, me peame tegema koostööd ja ma olen veendunud igaüks teist ja see on täiesti õige, äh, mida te siin ütlesite et ainult üks protsenti kontrollitakse, kolm või viis protsenti programmidest kontrollitakse. aga kui me hakkame nüüd arvutama ja vaatame näiteks Olafi tööd, riiklike asutuste tööd, pettuste ennetav, pettuste ennetusasutuste tööd, piirkondlike asutuste tööd, siis võib-olla see summa lõpuks on väga suur. nii et äkki me saaksime ka arvutada, kui palju läheb maksma ühe programmi projekti taotlemine, haldamine, läbiviimine. kümme, viisteist, kakskümmend protsenti, võib-olla ka vähem, ma ei tea, ma lihtsalt pakun siin. lihtsalt mõelge kaasa. nelikümmend viis protsenti, ütleb proua esimees. või neli, neli kuni viis protsenti. ma ei öelnud nelikümmend viis Te kujutate endale ette, need inimesed, kes on valitud siia ruumi, lähevad valimisringkonda tagasi ja kuulevad muudkui abisaajatelt ühte ja sama juttu, väikesed ettevõtjad, vähemalt osa neist läheb panka, võtab laenu, maksab selle intressiga tagasi, selle asemel, et hakata siin tegelema kogu selle bürokraatiaga mis tuleneb programmidest, kaks aastat rakendavad ja siis viis aastat võib veel keegi tulla ja uksele koputada ja veel kord pabereid küsida. nii et me liigume õiges suunas. ja ma olen veendunud, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat auditid on parem, et mitte meie pärast, vaid just teie ja teie jõupingutuste pärast ja mul on väga hea meel, et parlament ja see komisjon äh, on koht, kus neid arutelusid peetakse, neid mõtteid välja töötatakse ja hiljem me siis jälgime ka, kuidas neid rakendama hakatakse. nii et suur tänu teile osalemast täna. oli väga suur au siin täna olla. ja olen veendunud, et kohtume üsna pea uuesti. aitäh! aitäh! suur tänu ka minu poolt, väga huvitav vestlus oli, aitäh, et tulite, ette valmistasite oma ettekanded ja kohe kindlasti jätkame suhtlemist, suur tänu ja sellega on see väike seminar lõppenud ja läheme nüüd päevakorrapunkti number kuus juurde. tegemist on arvamusega, mille on koostanud kolleeg Sarvamaa järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja me teeme siin praegu ilmselgelt ka eelarvekomisjoni tööd ja härra Sarvamaa saab ka kohe sõna okei okay,, thank you, chair. hästi, aitäh, esimees, nüüd on siin lõpus ka rahu ja vaikus ruumis. nii et teen mõned sissejuhatavad märkused hästi lühidalt, arvestades selle küsimuse tähtsust. Te teate, Brexit on ukse ees ja täiesti enneolematud probleemid sellega samuti rändeprobleem, kaitseküsimused, mis on väga selgelt välja toodud kui prioriteedid Euroopa Liidu jaoks. nii et kui me, meil jäävad Euroopa Liitu kakskümmend seitse liikmesriiki, siis minu arvates tuleb meil teha julgeid muudatusi. Öeldakse, et kui see ei ole katki, siis ära hakka parandama, aga ma arvan, et siin tuleb öelda, et kui on katki, siis tuleb hakata parandama. ja sellele mõeldes koostasingi raporti äh, arvamuse siis eelarvekomisjonile selle komisjoni nimel ja enne kui ma hakkan rääkima üksikasjadest, ütlen veel, et Äh, mõtlesin kõiki neid äh, nõndanimetatud realistliku maailma tegureid. Äh. aga samal ajal lähtusin ka sellest, et kui su eesmärgid ei ole kõrged, siis sa ei saavuta mitte midagi. nii et me peame püstitama kõrged eesmärgid, peame olema iseenda äh, vastu ausad ja ütlema, et eelarvet on vaja kohandada põhjalikult ja teda ka põhjalikult parandada ja üle vaadata. nii et ei ole siin lugu selline, et natukene siin ja seal muudame, vaid üleüldiselt tuleb meie suhtumist muuta ja seda teha kardinaalselt. olen selle arvamuse selguse mõttes jaganud seitsmeks osaks. siin on seitse allpealkirja. kõigepealt äh, eelarve strateegia ja tsükliga kooskõla, teiseks Euroopa Liidu kulutuste ülevaatamine, kolmandaks paindlikkus eesmärkide puhul ja prioriteetide puhul, hästi korralikult õigustatud vajadused ja Euroopa Liidu lisandväärtus viiendaks, kuidas äh, lõpetada maksmata maksmete probleem ja tõhusa eelarvevõimekuse tagamine, tulemustel põhinev eelarve, kuuendaks ja seitsmendaks siis, kuidas lünka täita pärast äh, Brexitit siis ja uute vahendite leidmine lihtsalt paari sõnaga ka üksikasjadest ma kohe kindlasti ei kavatse siin kogu arvamust ette lugeda. aga siin on mõned konkreetsed punktid. esiteks, siin arvamuses pakume välja, et äh, eelarveraamistik äh, võiks olla kooskõlas komisjoni ja parlamendi viieaastase mandaadiga ja tulles ka kohe teise pealkirja juurde, ülevaatamine komisjonil on tõesti Euroopa Liidu kulutused vaja üle vaadata, enne kui hakatakse uut finantsraamistiku ettepanekut tegema. nüüd liikudes siin edasi, paindlikkus eelarvestamisel eelarve planeerimine peaks olema paindlikum, sest me teame, et meil on siin kriise, ja ootamatud äh, pöörded, muutused, mis nõuavad äh, meilt äh, ka paindlikkust, siis ülesehituse paindlikkuse lihtsustamine, Euroopa Liidu eelarve ülesehitust tuleb lihtsustada. sellel komisjonil on ka väga raske kontrollida eelarvet ja äh, väga raske on täpselt näha, mis siis eelarve valdkonnas toimub. siis veelgi konkreetsemalt äh, pakume siin arvamuses välja, et Euroopa Arengufond tuleks ka kaasata eelarvesse. see on riskipõhine fond. siis pakume välja ka, et äh, kontrolli meetmed peaks olema ka riskipõhised, me liigume selles osas juba edasi ja selles suunas edasi, aga siin on veel väga palju vaja ära teha. siis veel peame siin väga täpselt vaatama ka lisandväärtuse küsimust. see puudutab ka tegelikult paremaid tulemusi siis äh, ülesehituse ülevaatamisel, nagu ma alguses ütlesin, et see on nagu mosaiik, et kui siit või sealt mõni tükk jääb puudu, siis tegelikult ei ole võimalik kogu mosaiiki kokku panna. ja siis maksmata maksmed, äh, need äh, on meie elu väga raskeks teinud, tõesti väga raske on tõhusalt äh, rakendust hinnata ja läbi vaadata. ja just sellepärast tuleb sellele tähelepanu ka pöörata. siis äh, ühtekuuluvuspoliitika kulutused äh, tuleb üle vaadata. tõhusamad tulemused, meil on vaja mõelda tulemuste peale just äh, struktuuri valdkonnas, kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitika vahendeid üle ja samamoodi tuleb ka siis tulemusteguritest lähtuda juba eelarve väljatöötamisel. ning raha tuleb tõesti investeerida sinna, kus on võimalik sellega toetada kasvu ähm, ja sellistesse projektidesse, mis Euroopa Liidu huve teenivad sellest räägitakse palju, aga me peame reeglid kujundama selliseks, et see lihtsalt oleks tulemuseks, ükskõik milliseid poliitilisi otsuseid ja eelarveid siis vastu ei võetaks. ma mainiks veel ka seda, praeguse mitmeaastase finantsraamistiku erinevate rubriikide tasakaalu. ühtekuuluvuspoliitika, ühtse põllumajanduspoliitika tuleb üle vaadata just sellepärast, et meil on uued prioriteedid, nad ei ole kuskile esile kerkimas, nad on juba olemas. ja kuigi see on raske ja valus, me peame olema valmis üle vaatama need tasakaalud ja selle, millise osa ühine põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika eelarvest moodustavad. ma ei hakka siin praegu üksikasjalikult rääkima, kuidas see peaks toimuma, aga oma arvamuse eelnõus vähemalt ÜPP kohta toon küll ettepanekud välja. Euroopa Liit peab tegema vähem just seal, kus lisandväärtus on piiratud tuleb just mõelda tulemuste peale eelarve puhul. ja nüüd läheme tõesti eelarve tuumiku juurde, aga eelarve kontrolli komisjoni kohustus on ka see ja me ei tohi lasta siin võimalust käest äh, kaasa rääkida, kuidas kõike toimima panna. nii et tuleb öelda ka seda et kui keegi saab kümme, viisteist miljardit eurot, mida me kulutame, siis ja samal ajal meil uued ülesanded, millele on vahendeid vaja, siis nii meie kui ka komisjon peame väga täpselt mõtlema selle peale, mida saab välja pakkuda selleks, et muuta seda ühte protsent, ühe protsendi nõuet SKT-st või siis teha edusamme edu, ettepanekutega, mis puudutavad uusi omavahendeid. siin arvamuses äh, lõpus räägitakse veel ka sellest, mis oleks kõige parem võimalus äh, nende eesmärkide saavutamiseks ja et meie eesmärgid ei tohiks olla liiga tagasihoidlikud. räägin siin ka nii-öelda tagasimaksete meetmetest ja süsteemidest ja kui me soovime, et eelarve toimiks paremini, siis tuleks tagasimaksed ära kaotada. nii et põhimõtteliselt see olekski kõik aitäh esimehele ja liikmetele võimaluse eest esitleda seda arvamuse eelnõud ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg eelarve kontrolli komisjonis on kolmkümmend oktoober kell neliteist null null ja hääletus toimub kas kahekümnendal või kahekümne esimesel novembril siis meie kom-, eelarve kontrolli komisjonis. aitäh! suur tänu! tõesti, siin on väga suured eesmärgid dokumendis ja kolleeg Ali, palun. aitäh, esimees, kallid kolleegid. kõigepealt palju õnne härra Sarvamaale arvamuse puhul dokument, mis on ette valmistatud, katab ära väga paljud küsimused, mis puudutavad just parlamendi visiooni võimaliku mitmeaastase finantsraamistiku reformi osas. kui me oleme varem siin komisjonis seda küsimust arutanud, näiteks juulikuus, siis me tõstatasime terve rea küsimusi, mis puudutasid äh, pikaajalist strateegiat, et kui kaua MFF peaks kestma ja samamoodi ka seda, kuidas me saaksime siis mitmeaastast finantsraamistikku kui suur, suurt ja head eeskuju avalike sektori jaoks esitada. mul on väga hea meel, et suurem osa nendest ettepanekutest on leidnud kajastamist ka arvamuses. nüüd äh, eelarve ja strateegiatsükli äh, ühtlustamine on väga hea ettepanek, aga me ei ole ju praegu hakanud välja töötama järgmise kümne aasta strateegiat, kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegiat, nii et kui me järgmist mitmeaastast finantsraamistikku välja töötame strateegilisi ettepanekuid, siis tõesti tuleks siin ka eh, laiapõhjaliselt üle vaadata kulutused, me peaksime vaatama, kuidas võimalikult äh, kulutulutõhusalt tegutseda, kuidas administratsioon tõhusalt toimiks ja millised oleksid kontrollimeetmed. paindlikkus on ka väga tähtis, siin on väga palju erinevaid lähenemisi eh, selle saavutamiseks. Eh, eh, näiteks programmeerimine ja ka eelarvesisene paindlikkus ja me peaksime siin mõtlema ka kogemustele, mis meil on olnud kriisidega Euroopa Liidus ja tegelikult korralik kriisireserv peaks olema kohustuslik. ja nüüd tulemustepõhine eelarvestamine on väga tähtis selleks, et me saavutaksime läbipaistva eelarve eesmärgi, mis oleks võimalikult tõhus ja aitaks toota lisandväärtust Euroopa Liidu kodanike jaoks, aitäh! aitäh, keegi rohkem sõna ei soovi saada, nii et härra Schwarz Euroopa Komisjonist, palun aitäh, proua Kressle. ma räägin inglise keeles, ütleb kõneleja, kuna raport on ka koostatud inglise keeles. me lugesime arvamuse eelnõud suure huviga. siin on väga palju küsimusi välja toodud, mis on ka mõttevahetusdokumendis, kus räägitakse Euroopa Liidu rahastusest, siin on lisandväärtus näiteks ja siis mõttevahetusdokumendis me tõime välja ka selle, mis meie jaoks on Euroopa Liidu lisandväärtus ja kuidas me seda hindame. siis kulutuste ülevaatamine praegusel hetkel vaatame kõikide Euroopa Liidu rahastatud programmide kulutusi üle nii et äh, järgime seda soovitust, mille tõi välja Kontrollikoda ja see on siin arvamuse eelnõus ka kirjas. Te mainisite selliseid tähtsaid küsimusi nagu suurem paindlikkus ja võin teile kinnitada, et ka komisjon jagab seda seisukohta, et me peame tõesti mõtlema selle peale, kuidas veelgi paindlikumaks eelarvestamist muuta. ja sama kehtib ka omavahendite kohta meil on väga hea meel selle üle, et arvamuses on kõrged eesmärgid, see on täpselt see, mida ka komisjon paika paneb ja volinik Oettinger on seda ka mitmetel avalikel üritustel ka öelnud ja see, mida te ütlesite, et Brexitist tekkiv lünk, et selle üle tuleb ka põhjalikult järele mõelda, et mis see lõplik summa siis on ja mitu protsenti SKT-st ning mida me teeme tähtsates kuluvaldkondades, sest äh, Brexitist tuleva augu kõrval on meil veel ka äh, teine auk, mis tuleneb siis äh, uutest prioriteetidest nagu ränne ja kaitseküsimused, nii et kinnitan raportöör Sarvamaal, et tegemist on väga väärtusliku arvamusega, väga hea allikaga mõttevahetusteks ja äh, meie siin oma mõttevahetusdokumendis pakkusime välja konsultatsiooniperioodi, võtame seda perioodi tõsiselt, nii et kuulame teid ja aitäh selle eest. suur tänu ja raportöör lõpetuseks. aitäh kõigile. võtan selle kiiresti kokku mis puudutab eelarve kontrolli komisjoni ja see, mida me siin järgnevatel aastatel teha tahame. meie oleme purjed heisanud. nii et meie oleme valmis komisjoni presidendi üleskutset järgima võib-olla oleksin pidanud veel siin lõpus mainima ka seda, et äh, vastutavad komisjonid nagu transpordikomisjon arutab seda küsimust täna, mõned varsti veel, osad tegid seda juba äh, juuli alguses ja kõik vastutavad komisjonid, kaasatud komisjonid äh, lõpetavad oma töö jaanuarikuuks, nii et eelarvekomisjon siis äh, võtab algatusraporti äh, proua äh, Toma ja härra Olbrichti raporti vastu järgmise aasta veebruarikuus ja täiskogule läheb see raport märtsikuus. ja siis oleme meie täiesti valmis ära kuulama seda, mis tuleb komisjoni poolt. aitäh, sellega oleme päevakorrapunkti number kuus ammendanud, päevakorrapunkt number seitse see on äh, eriraport kolmkümmend murd kaks tuhat kuusteist Euroopa Kontrollikojalt, mis puudutab Euroopa Liidu abi tõhusust Honduras'es. tahan äh, tervitada siin äh, Honduruse suursaadikut Euroopa Liidu juures, tervitada, meil on väga hea meel, et te tulite siia. tere tulemast, härra suursaadik, meil on väga hea meel, et te tulite täna siia ja kontrollikoja raportööriks oli proua Jakobsen, kes saabki kohe sõna ja meie raportööriks on kolleeg Ayala Sender, nii et palun, proua Jakobsen. aitäh, proua esinejana, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh selle võimaluse eest tutvustada teile seda Kontrollikoja eriaruannet, mis käsitleb Euroopa Liidu abi äh, mõjusust Hondurase prioriteetsetele valdkondadele, tutvustan teile eriaruande põhileide, aga kõigepealt räägin sellest, et miks see teema on üldse oluline. Hondurasel on väga palju probleeme arenguga, seal on väga kõrge vaesuse määr, makromajanduse ebastabiilsus, korruptsioon ja väga palju on probleeme vägivallaga Euroopa Liit on Hondurase suuruselt teine kaubanduspartner ja neljas abiandja. kokku äh, äh, kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani anti kaks tuhat kakssada kakskümmend kolm tuhat miljonit eurot, aga aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kakssada kolmkümmend viis miljonit ning äh, auditiperiood hõlmas aastaid kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist ja kokku oli siis ette nähtud sada üheksakümmend neli miljonit neil aastatel, pool sellest eelarve toetusena, ülejäänud osa anti projektide kaudu. Honduras on saanud abi ka piirkondlikest koostööprogrammidest, allpiirkondade programmidest ja temaatilistelt eelarveridadelt eelarves auditis tegeldi ähm, vaesuse vähenduse, vähendamisega, loodusvaradega ja ähm, kokku äh, hõlmati see audit kaheksakümmend üheksa protsenti kahepoolsest toetusest ning me tegelesime Euroopa Liidu äh, abi tõhususe hindamisega Hondurase prioriteetsetele valdkondadele kõigepealt äh, hindasime seda, kuidas komisjon on hallanud äh, toetust ja teiseks äh, seda, mil määral on saavutatud eesmärke. ja mida me siis leidsime? raport, selle aruande sõnum on, et Euroopa Liit kasutab Äh, Euroopa Liidu abi äh, auditeeritud perioodil oli osaliselt äh, tõhus, keerukates tingimustes oli Euroopa Liidu tegevus mõjus, üldiselt saavutati ette nähtud eesmärke, ehkki see, see saavutamine viibis ja kokkuvõttes võib seda pidada positiivseks, aga riigi üldine olukord on murettekitav, vaesuse määr on suurenenud Ehm, metsa raiutakse rohkem ja eh, on väga palju vägivalda ning väga palju mõrvu. Ehm, aruandes tehakse eh, järeldused komisjoni, komisjon eh, tuvastas korrektselt abi vajavad valdkonnad ja äh, tugines korrektsetele riiklikele strateegiatele, aga on, oli ka palju vajakajäämisi, me leidsime nõrku kohti komis-, selles, kuidas komisjon haldab Euroopa Liidu abi ja paindlikkus tähendas seda, et osa piirkondi said Euroopa Liidu abi ainult lühikese ajavahemiku vältel, see ohustas äh, abi äh, mõjusust ning me leidsime, et Euroopa Liidu toetusel olid väga laiad eesmärgid ja seetõttu oli, äh, anti abi ähm, pika ajavahemiku vältel, ehkki Hondurase abi vastuvõtmise süsteem on hea, aga koostööd ei tehtud piisavalt, seetõttu oli kohati tegemist kattuvustega, oli väga probleeme ebastabiilse makromajandusliku raamistiku ja eh, kulude haldamisega. komisjon üritas neid probleeme leevendada, aga piisavalt struktureeritult seda ei tehtud ning ähm, komisjonis tõhususe seiret mõjutasid ähm, halb indikaatorite valik ja mm, seda, et soovitusi ei järgitud piisavalt. komisjon on välja töötanud strateegiaid selleks, et äh, tagada ähm, korralikku dialoogi erinevates sektorites Hondurase valitsusega ja aga need strateegiad on üsna üldised ja ei hõlma kõiki valdkondi. mida me siis soovitame? me soovit-, selleks, et tõhustada Euroopa Liidu arengutoetuse tõhusust Hondurasele soovitame me, et komisjon tugevdaks Euroopa Liidu lähenemist Äh, tugevdaks selle tõhusust ja fokusseeritust ning teiseks äh, hallataks paremini äh, eelarvetoetuse andmist ja et paremini mõõdetakse e-, Euroopa Liidu meetmete tõhusust ning vaja oleks poliitikadialoogi prioriteetsetes valdkondades. tahaksin komisjoni tänada konstruktiivse koostöö eest ja selle eest, et nad on äh, lubanud olukorda parandada, meie soovitusi arvesse võtta ning esitasin selle aruande ka Kesk-Ameerika riikidega suhete arendamise delegatsioonile ning tahaksin tänada ka proua Senderit äh, selle teemaga tegelemise eest. Ähm, aitäh tähelepanu eest ja vastan meelega küsi-, meeleldi küsimustele, aitäh. aitäh ja sõna saab nüüd äh, raportöör proua Sender. aitäh, proua esinaine. tahaksin äh, Bettina Jakobseni tänada selle aruande eest. eelkõige seetõttu, et tegemist on äh, praktiliselt esimese aruandega ja ka äh, seetõttu tahtsime optimaalselt võimalusi ära kasutada, tahtsime teada, mis on hästi toiminud ja mida oleks tulevikus vaja parandada. me tegime väga head koostööd Euroopa Komisjoniga. aitäh äh, hea koostöö ja kannatlikkuse eest. ja ka äh, suursaadikuga tegime väga head koostööd. see tõi, toimis tõesti väga-väga hästi ja see tähendab seda, et äh, nende kõneluste tulemused ja selle töö tulemused oleme kokku võtnud äh, selleks puhuks, kui peaks toimuma mõni delegatsioonireis äh, Hondurasesse, kui selleks on võimalust suursaadiku mm, kutsel nii et me oleme tõesti väga äh, hästi töötanud selle aru, eriaruandega. tegemist on esimese aruandega, mis käsitleb eelarvetoetust selle riigile. ja Euroopa Liit on Kesk-Ameerika riikidega allkirjastanud ka lepingu. Hondurase puhul on tegemist riigiga, kus äh, sel ajal, kui me viisime läbi seda auditeerimist, on toimunud kriis, kahe tuhande üheksandal aastal toimus Honduras'es riigipööre ja sellele järgnenud sündmused ja seda tuleb selle analüüsi puhul äh, kindlasti ka arvesse võtta. seega on parem vaadata tervik pilti ja mitte analüüsida ainult üksikuid valdkondi ja seetõttu on see aruanne Hondurase jaoks eriti oluline, sest äh, oluline oli ka see ajahetk, eelarve toetus sel hetkel, kui komisjon ja meie ja see riik pidid õppima uute instrumentidega töötama ja see hõlmab näiteks ka eelarve, eesmärkidele suunatud kontrollimist. siin oli kaks mandaati, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kolmteist, vabandust, ja siis veel kaks aastat järgmisest perioodist. seoses riigipöördega olid paljud tegevused tõkestatud ja proua Jakobson peaks seda samuti arvesse võtma ja tulevaste auditite puhul, kui on tegemist selliste riikide toetamisega, tuleks mõelda sellele, et võib-olla oleks vaja piirduda lühema ajavahemikuga, et pärast oleks võimalik äh, tegeleda jätkutööga ja võimalikult palju õppida eelnevast. see on, see oleks äh, parem lähenemine kui sellise väga pika perioodi äh, kontrollimine, sest äh, siis on mõned äh, järeldused võib-olla juba vananenud, äh, kui periood on nii pikk, et meil oli koostöö olemas ka enne riigipööret, siis kõik peatus, toimus kriis, millel oli väga, millel olid väga kohutavad tagajärjed riigile ja ka kahepoolsele abile ja väga paljud asjad olid blokeeritud ka need positiivsed asjad, mis varem olid, millele varem oli algus pandud ja see, selle kontrollimine, mis pärast äh, toimus, mm, tegevused, mis siis taastati äh, Euroopa Komisjoni äh, koostööl ja kuni jõuti uuesti toetuse andmiseni vastavalt üheksale prioriteedile, sellepärast et pärast riigipööret olid, oli riigis toimunud väga palju muutusi. see tähendab seda, et olukord oli väga eripärane ja tulevikku vaadates äh, toetaksin ma seda, et äh, audit koostataks lühemate ajavahemike kohta ja mindaks rohkem detailidesse, mõned äh, asjad siin meie arvates ei olnud piisavalt kaetud. näiteks dialoog mõningate abisaajate ja organisatsioonidega, institutsioonidega, mis mängivad olulist rolli selles riigis. ja veel üks märkus selle ajavahemiku teisel perioodil pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, kui leping oli sõlmitud, olukord jällegi muutus seoses äh, selle Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel sõlmitud lepinguga, sest äh, kahepoolsed suhted rikastusid piirkondliku koostööle võrra ja see samuti muutis seda olukorda ja seda ei ole siin äh, eriaruandes piisavalt arvesse võetud. mis puudutab koostööd komisjoniga, siis äh, minu jaoks on see kogemus väga oluline ja see tekitab meie jaoks küsimusi. eelarve toetus on kindlasti üks viis, kuidas teha koostööd võrdsete partneritena ja tõesti väga süvitsi minevalt ja kuidas väga palju ka teada on võimalik saada sellest, mida Euroopa Liit teeb koos nende riikidega, kes seda abi saavad. teiselt poolt aga seonduvad sellega ka väga suured väljakutsed. Hondurase puhul saime me teada järgmist. kindlasti on oluline näha seda, kuidas on äh, kinnistunud riiklikud struktuurid pärast riigipööret, kas olid mingid käegakatsutavad tulemused, ehkki tõsi on see, et endiselt on väga palju väljakutseid, korruptsioon, ebavõrdsus ja nii edasi. aga sellest hoolimata me ütleme, et äh, peamised äh, riiklikud institutsioonid jälle toimivad pärast äh, riigipööret ja sellele andis kindlasti ka eelarveline toetus äh, oma panuse. ja veel üks asi. ja sellepärast ma ka siin äh, edastasin selle kutse suursaadikule, nimelt et pärast riigipööret selle suure Euroopa Liiduga tehtava koostöö raames ning võttes arvesse neid eesmärke, et oleks suurem läbipaistvus, vähem bürokraatiat ja nii edasi, me ju tahame oma suhteid äh, laiendada. tuleb esile tõsta seda, et äh, Honduras on äh, teinud äh, tööd selleks, et parandada korruptsioonivastast võitlust, parandada läbipaistvust, võida-, parandada naiste ja laste olukorda, muuhulgas ka seotus vaes-, seoses vaesusevastase võitlusega, teha tihedamat koostööd Guatemala, El Salvadori äh, Nicaraguaga, <clears throat> kõigi teiste piirkonna riikidega, nii et selles osas on olukord paranenud. paranenud on ka koostöö rahvusvaheliste vahendajatega nende projektide edendamisel ja ka riigi areng on muutunud paremaks Euroopa Liit kindlasti peab äh, õppima sellest, kui ähm, on vaja hakkama saada jälle niivõrd keeruliste olukordadega ja meie seadusloojana ja meie komisjon ähm, meil oli ka väga olulisi ülesandeid, et kui toimub riigipööre, siis peatatakse kõigepealt äh, abi andmine, siis jälle on vaja meie võimekust taastada ja jälle kaitsta seda, et vaja on anda eelarve abi, eelarve toetust, sest selle instrumendiga saab olukorda märkimisväärselt parandada, siin on väga palju erinevaid tegureid, mis on olulised ja see võib mm, siis viia selleni, et me saame öelda, et see riik jälle toimib pärast seda riigipööret ja katastroofi Euroopa Liit võib sellest väga palju õppida. ja ma arvan, et ka komisjon saab sellest palju õppida, et meie oma koostöös me nägime, et äh, see koostöö Hondurasega võib kasulik olla ka komisjonile, sest äh, kindlasti on võimalik äh, tugineda sellele esimesele eksperimendile Hondurasega et ähm, sellist su-, mm, tulemustele suunatud eelarvetoetust võib anda ka teistele riikidele ja nendest kogemustest on võimalik väga palju õppida ka teistele riikidele eel, eelarvetoetuse andmisel, sest siin on tõesti olukord väga palju paranenud. ja siis on veel üks väga oluline küsimus, mis ikka jälle üles kerkib mitte ainult komisjoni jaoks, vaid ka meie jaoks. me peaksime kindlasti üritama ühte tegurit paremini mõõta, nimelt neid kulusid, kui Euroopa Liit mingit toetust ei annaks. komisjon peaks selle küsimuse esitama, aga ka meie eelarve kontrolli komisjonina peaksime seda tegema ning eelarve kontrolli käigus me võiksime võib-olla seda küsimust edasi käsitleda, et mis oleks Honduras'es toimunud, ehkki ähm, olukord on endiselt väga problemaatiline, kui e-, Euroopa Liit oleks täielikult eelarvetoetuse peatanud või jätnud riigi oma saatuse hooleks, see küsimuse püstitus on väga oluline ja koos komisjoni ning kontrollikojaga me võiksime otsida võimalusi seda mõõta, et mis siis oleks juhtunud audiitorid ju auditeerivad seda, mis tegelikult juhtus, aga see oleks ka üks instrument, mille me peaksime välja töötama pärast neid kogemusi, mis me oleme saanud Hondurase juhtumist, et me saaksime mõõta seda, mis oleks äh, toimunud, kui me oleks otsustanud seadusandjana ja eelarve kontrolli institutsioonina äh, kui me selle riigi oleks jätnud äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ähm, te, äh, oma saatuse oleks, et äh, kõigepealt riigipööre kahe tuhande üheksandal aastal ja siis lepingu allkirjastamine kaks tuhat kaksteist, tegemist on väga vaese riigiga, see on põhja ja lõuna vahel, sellel on väga palju probleeme, uimastikuritegevus, inimkaubitsemine ja nii edasi kuidas on sel riigil õnnestunud oma olukorda stabiliseerida, kuidas on õnnestunud stabiliseerida ka kaubandussuhteid? mis pärast lepingu sõlmimist on ähm, tekkinud, kuidas riigil on õnnestunud jälle jalule tõusta pärast seda väga keerulist olukorda. pärast juulikuist aruannet äh, toetavad järeldused seda, et me oleme näinud äh, selle koostöö olulisust Euroopa Liidu ja Hondurase jaoks. ja see tõi endaga kaasa selle, et olukord võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga on märkimisväärselt paranenud ja ma meeleldi kuulaks nüüd komisjoni arvamust, et mida komisjon on õppinud kogu sellest protsessist. tahaksin äh, öelda seda, et seoses politsei tegevusega, korruptsioonivastase võitlusega, prokuratuuri tegevusega, koostööga rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Transparency International, ÜRO-ga on äh, areng olnud väga positiivne. tegemist on kesk Ameerika riigiga, mis tulevikus saab olema positiivne ja eeskujulik, millel on head suhted Euroopa Liiduga, hetkel on see minu poolt kõik ja tänan äh, kontroll, komisjoni, kontrollikoda ja suursaadikut väga hea koostöö eest. aitäh ja nüüd saab äh, Konstantin Padars äh, komisjonist sõna, kas te võiksite palun rääkida ka sellest, millised on Euroopa huvid? aitäh ja loomulikult ka meie täname me Äh, proua Jakobseni ja ähm, kontrollikojast ja, ja parlamendiliiget proua Ajala Senderit. väga oluline on see meie jaoks, sellepärast et see ähm, konsulteerimistsükkel äh, saab äh, ümber selle äh, aruandega. loomulikult on meil ka nõukogu tase ja nõukogu järeldused eriaruande kohta juulis äh, võeti need vastu. nii et väga oluline konsulteerimistsükkel sellel esimesel tasemel pärast selle aruande avalikustamist nelja kuud tagasi saab läbi, nii et meie jaoks on see väga oluline mitte ainult läbipaistvuse ja teabe jaoks, vaid ka aruande kohustuslikkuse ja jätkutöö jaoks ja sellega jõuangi meie jaoks kõige olulisema teemani, komisjoni jaoks praegu on kõige olulisem see asjaolu, et äh, selle eriaruande äh, leiud ja järeldused läheksid meie tegevuste maatriksisse, et neid võetakse selle käigus arvesse, see on sisedokument, kus sisalduvad kõik soovitused ja konkreetsed meetmed, need on seotud teatavate um, tähtaegadega um, ja mm, sellega, et millised on soovitused olukorra ja nõrkuste parandamiseks, mida komis-, mida Kontrollikoda on teinud, on äh, asju, mis on paranenud äh, ka loomulikult. näiteks äh, Kontrollikoda tõi õigusega välja selle, et enne kahe tuhande neljateistkümnendast aastat ähm, oli oluline äh, arengupoliitika äh, kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal äh, aastal, aga praegu tegeleme toiduohutu, toiduga varustatuse ja õigusriigi küsimustega ja julgeolekuga, aga me keskendusime horisontaalsetele küsimustele, institutsioonide tugevdamisele, korruptsioonivastasele võitlusele ja inimõigustele äh, aga me praegu keskendume äh, nendele teemadele rohkem, kui me seda minevikus tegime. veel üks näide on see asjaolu, et eelarvetoetus oli väga oluline, on seda endiselt Hondurase puhul ja selle haldamist on tugevdatud võrreldes kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga. et meil on uued suunised näiteks riskihalduse küsimus on väga palju oluline eelarvetoetuse puhul kui minevikus. politseid, poliitikadialoog, ka seda on tugevdatud. selliste tegevuste juhtimine on väga palju ähm, parem praegu ja veel üks näide on seotud tulemuslikkuse mõõtmisega. komisjon alates praeguse koostööraamistiku algusest, mis hõlmab aastaid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, pöörab palju rohkem sellele, mida me nimetame tulemuste raamistikuks iga mitmeaastase programmi puhul, iga riigi puhul, aga ka iga individuaalse eelarvetoetuse programmi puhul meil on, me kasutame parimaid indikaatoreid, mida me saame leida nende programmide puhul. aga selle taga on institutsioonide tugevdamisega seotud töö, näiteks Hondurase puhul me aitame riigil tugevdada statistikasüsteemi, on terve rida asju millega tegeldi kõigi partnerriikidega äh, seal piirkonnas ja ka mujal, aga on ka spetsiifilised soovitused Hondurase puhul. mainin lihtsalt äh, seda, et äh, vahetult pärast aruande avalikustamist meil on nüüd eelarvetoetuse operatsioonide spetsialist, kes saab väga hästi tegeleda makromajanduslike küsimustega vastava riigi puhul ja avaliku äh, hal-, äh, avaliku äh, va-, sektori vahendite haldamisega meil delegatsioonis varem sellist eksperti ei olnud, aga nüüd on, see on lihtsalt üks väike näide olukorra paranemisest. ja on ka teisi meetmeid, mis praegu käimas on, aruandes räägitakse äh, koordineerimise parandamisest Euroopa Liidu ja Hondurase vahel, me nimetame seda ühiseks programmeerimisprotsessiks, see on käimas, selles osas on tehtud edusamme ja me arvame, et järgmise aasta maiks me oleme jõudnud asjani, mida me nimetame ühiseks äh, vastuseks sellele riigile. kokkuvõttes äh, meil on hea meel näha, et äh, Honduras mitte ainult ei tunnusta komi-, seda, et komisjoni toetus oli äh, oluline selle riigi jaoks ja tõi tulemusi olulistes valdkondades, vaid äh, see raport on meie jaoks ka asjade edasise korraldamise jaoks heaks vahendiks, me saame äh, seda kasutada nii Hondurase puhul kui ka mujal. näiteks kui tegemist on äh, eriala teabega, mis puudutab eelarvetoetuse operatsioone, siis see on asi, mida me võtame arvesse kogu piirkonnas vastava tegevuse puhul. me tervitame seda, et te soovisite arutelu, mis puudutaks seda, et kui suured kulud seonduksid sellega, et kui me abi ei annaks. see on tõesti väga huvitav, mitte ainult Hondurase puhul, vaid ma ütleks, et see on ka selline äh, läbiv küsimus. Teie, proua Ajala, mainisite seda, et komisjon analüüsis äh, koostööperioodi, mis, äh, millesse jäid poliitilised kriisid, mis tabasid seda riiki kahe tuhande üheksandal aastal, vaid ka finants ja ka finantskriis. ma paluks, et te vaadaksite neid äh, graafikuid, mis meil seal on, tooks näiteks ECLAX või hispaania keeles Sepalli kohta näite. siin on graafika, mis näitab äärmusliku vaesuse eh, eh, taset selles riigis, see kriisi ajal eh, suurenes ja pärast toimus taastumine pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat Euroopa Liidu koostöökomisjoni toetus andis sellesse panuse, eriti olulised olid eelarvetoetuse operatsioonid, mis puudutavad just nimelt seda institutsioonide tugevdamise elementi. sellega ma praegu lõpetaksin, proua, aitäh! aitäh! proua Jakobsen ja äh, äh, kolleeg Sala-, Salafranca veel enne proua Jakobseni aitäh, proua esineja, mul on väga hea meel, et ma saan osaleda selles arutelus. ma olen Ladina-Ameerikaga peetava dialoogi juht. mul on väga hea meel selle dialoogi üle, mida soovis proua Ayala ja ma loodan, et ka Hispaania ähm, saa-, saatkond ähm, osaleb selles, ma kohtusin seal äh, Hondurase presidendiga. Äh, riik on saanud üle sellisest kohutavast kriisist. Ähm, läbi on viidud valimised, Euroopa Liit samuti toetas seda protsessi. ma, mul on väga hea meel Kontrollikoja aruande üle. raportöör ütles, et äh, Euroopa Liidu meetmed ja siin on äh, näha, et äh, raha anti üsna palju, et äh, need meetmed olid olulised ja eesmärgistatud. proua Jaala rääkis, milline olukord on riigis et, et kuuskümmend kaheksa protsenti elab va-, inimestest elab vaesuses, et vägivalda on väga palju ja riik saab abi mitmeaastaste finantsinstrumentide kaudu Euroopa Liidult ja me toetame siis ka makromajandusliku tasakaalu saavutamist selles riigis ja vaja on rohkem järele mõelda selle üle, kuidas rõhutada mm, ka nende eesmärkide saavutamist, mida me äh, ka koos ÜRO-ga üritame saavutada. Äh, sellest oli juttu ka Peaassambleel ja vaja on äh, kombineerida toetust erinevatele riikidele ja olulised selles kontekstis on ka Euroopa Liidu poolt allkirjastatavad vabakaubanduslepingud. mõned järeldused Kontrollikoja eriaruanne ütleb, et Euroopa Liidu abi peaks olema sidusam ja spetsiifilisem vaja on selged prioriteedid paika panna. E, esimesena on oluline muidugi vaesusevastane võitlus ja tuleb hoolitseda ka selle eest, et eelarve toetus, toetust antakse sidusamas raamistikus. vaja on selgeid tulemusi saavutada, neid tulemuste saavutamist mõõta. see puudutab seda, et kas meil on võimalust mõjutada sellist riiki nagu Honduras, mis praeguses finantsperioodis on saanud selliseid vahendeid, et kui neid vahendeid on saadud, siis me peaksime saama ka mõõta seda, mida nende abil saavutatud on, see on vajalik abi, mida ma äh, tahaksin veel kord rõhutada ja me peame vaatama, et nende vahenditega tõesti saavutatakse soovitud eesmärke kontrollikoja raportis on kirjas ka see, et vaja on äh, vastavas Euroopa Liidu delegatsioonis ka eksperte, kes tegeleks äh, makromajandusliku abiga, ka Nicaragua delegatsioon on selle teemaga tegelenud. ja oluline on siin esiteks see, et me analüüsiks, kas äh, saavutatakse eesmärke. kontrollikoda on selle kohta oma arvamuse öelnud, aga äkki oleks äh, parem ka see, kui me võtaks arvesse neid keerukaid äh, olusid, mis riigis valitsevad ja kui meil õnnestuks äh, haldamist parandada. proua esinaine, minu fraktsioon võtab seisukoha võttes arvesse seda olukorda, mul oli väga hea meel ähm, kontrollikoja eriaruande üle. me kõik soovime abi anda, aga hoolitseda ka selle eest, et äh, selle abiga saavutatakse kavandatud eesmärke, see peab olema tõhus abi ja me soovime seda, et äh, neid äh, vahendeid haldataks paremini selle äh, Äh, riigi puhul. aitäh ja nüüd saab sõna proua Jakobson. aitäh, esinaine. siin räägiti auditeeritud äh, perioodist. see on alati see küsimus, et äh, kuidas me neid auditeid läbi viime, et siin on väga palju auditeeritavaid projekte, me peame alati vaatama, et kuhu raha on läinud, auditeeri- ja tagama selle, et me saame auditeerida võimalikult suurt äh, abisummat. nii et auditeeritud periood oli tegelikult üsna äh, lühike, novembrist kaks tuhat viisteist kuni äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, aga projektid olid alanud juba osaliselt kahe tuhande seitsmeteist, seitsmendal aastal ja pikendatud kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ja kohati oli lihtsalt projektide läbiviimine väga palju viibinud, nii et seetõttu me siis laiendasime seda auditite äh, mahtu. komisjon rääkis tulemuste raamistikust, me väga ootame seda, sest tihti me näeme oma aruannete puhul seda, et me saame teha järelduse, et äh, on äh, probleeme indikaatorite ja sihtmärkide valikul ja kui ei ole selliseid spetsiifilisi indikaatoreid, algselt paika pandud, siis on mõjuga väga raske mõõta, on väga raske öelda midagi, et äh, auditiga, kas auditiga ja kas abiga saavutati neid eesmärke, mida sooviti. nii et see oleks tõesti väga huvitav, kui me saaksime jälgida, mida komisjon äh, teeb äh, ja millised on need, need indikaatorid, mis võimaldavad abi tõhusust mõõta aitäh, aitäh ja suursaadik palus sõna, palun. Muchas gracias, presidencia, senores. aitäh, proua juhataja. aitäh eelkõnelejatele nende sõnavõttude eest. ma tänan kõiki, kes sõna võtsid. meie jaoks see eriaruanne illustreerib äh, meie suurepärast koostööd ja suur tänu proua Jakobsonile, Jakobsonile äh, Kontrollikojast selle aruande eest. see aruanne on üsna äh, pikk ajalises mõttes ja minu riigis toimus väga palju muutusi, poliitiline kriis, rahvulik ühtsus, seadusandlikud reformid poliitilised reformid. nii et tõesti palju asju juhtus Honduras'es selle aja jooksul ja aga sellest hoolimata on see aruanne väga asjakohane, väga positiivne. Hondurase valitsus tahab ka mm, teha edukat äh, arengukoostööd äh, me tahame esile tõsta Euroopa Liiduga tehtavat koostööd kui kõige olulisemat ja parimat koostööd äh, Honduras'es kui eriti teatavate teemade puhul. koostöö Euroopaga on väga kaugele jõudnud ja väga avatud. Honduras on praegu riik, kus on palju väljakutseid. sel aastal on meil veel üks täiendav missioon kuuendal novembril valimisvaatlusmissioon. meil oli sel aastal kaks missiooni, kus äh, hinna, antud hinnangud lõpuks kujunesid väga positiivseks ning lugupeetud daamid ja härrad, alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on Hondurasel väga palju väljakutseid, aga Honduras ei ole sama riik, mis ta enne oli. me teame, et meie võitlus jätkub, meil on väljakutsed äh, meie ees, me oleme palju asju ära teinud, aga sellest veel ei piisa, et võidelda korruptsiooni vastu, uimastikaubanduse, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu. kõigi nende teemade puhul ja vaesusevastase võitluse puhul me ei ole veel piisavalt kaugele jõudnud, aga Euroopa abi on meile endiselt väga oluline, seda tahame tõesti rõhutada. me oleme avatud riik, tulge meile külla, kutsun uuesti proua Ayala Senderit, et tulge Hondurasesse. meil on alati väga hea meel, kui Euroopa Liidust inimesed meile külla tulevad, hoolimata sellest, et äh, me oleme väga kaugel, on vaja olla ka kohapeal ja ise asju üle vaadata. ma olen kuulnud ka väga positiivse sisuga raportist mille koostab äh, Euroopa Kom-, Parlamendi Arengukomisjon pärast seda, kui nad detsembris meil külas käisid. raportis öeldakse, et Euroopa Liidu abi, Euroopa Liidu koostöö Hondurasega on väga väärtuslik me oleme riik, mis võitleb. Mm, te teate, millised on meie väljakutsed ja kui suured need on, jah, kuritegevus on vähenenud, aga mitte piisavalt, majanduslikud näitajad on positiivsed, meil on praegu majanduskasv, aga see majanduskasv ei ole veel jõudnud, veel jõudnud kõigi ühiskonnakihtideni, see ei ole kõigil tasanditel muutnud kõigi Hondurase kodanike elusid. meil on vaja rahvusvahelise üldsuse tegutsemist ja kui ei ole piisavat läbipaistvust siis on võimalik pöörduda Transparency Internationali poole, korruptsiooni puhul on äh, samuti äh, vastavad äh, organisatsioonid kohal, me edendame inimõigusi, meil on esindus Genfis. kui on väljakutseid mm mida mõni partnerriik tõstatab, siis me tegeleme sellega, sõlmime lepinguid. Honduras on riik, kus pidevalt toimub väga palju muutusi. aitäh, härra suursaadik. see oli tõesti väga sümpaatne äh, reklaam teie riigile, soovime teile kõike head ja lõpetuseks saab sõna raportöör. aitäh ma arvan, et äh, tuli välja see, kui raske oli äh, selle teemaga tegeleda, sest äh, see on väga keerukas teema, aga koostöö Kontrollikoja komisjoni mm, eelarve kontrolli komisjoni ja vastava riigiga on olnud edukas. me tuvastasime selle, kus meie instrumentide puhul on vajakajäämisi ja selgeks saab ka see, et kui nendest vajakajäämistest üle saadakse, siis on võimalik seda riiki jälle õigele teele juhatada ja me kõik oleme ka paremini tutvunud nende instrumentidega, see ei ole oluline mitte ainult äh, sellise riigi jaoks nagu Honduras, see on äh, kokkuvõttes väga positiivne, et on olnud koostöö hoolimata väga arvukatest kriisidest ja sellist koostööd saab kasutada ka teiste riikide puhul ja ma olen väga tänulik selle õppeprotsessi eest, mis ka teiste riikide puhul võib avaldada positiivset mõju. ja mitte ainult kolmandate riikide puhul, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. see puudutab näiteks Ähm, maa äh, haldamist auditeerimisel oli üks väga kriitiline periood äh, ja Euroopa Liidu abil oli võimalik äh, sellest üle saada, indikaatorid paranevad ja siis me saame suunata vahendeid nendesse valdkondadesse, kus neid on kõige rohkem vaja ja saame siin oma võimalusi paremini ära kasutada. aitäh, sellega oleme selle päevakorrapunkti juur-, lõpetanud, aitäh, härra suursaadik, selle eest, et meie juurde tulite, jätkame kaheksanda päevakorrapunktiga, kontrollikoja eriaruanne Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud Euroopa Liidu PQ usaldusfond äh,, sõna saab proua Jakobson Kontrollikojast. Thank you, Mrs Chairwoman, ladies and aitäh, lugupeetud äh, esimees, daamid ja härrad, aitäh, et annate mulle võimaluse teha lühike ülevaade PQ usaldusfondi kohta. Kesk-Aafrika Vabariik äh, on pidanud kannatama kõrge vaesuse, konfliktide ning kehva valitsemistava all. tegemist on ühe vähem arenema riigiga ning vastavalt äh, ÜRO arenguprogrammi indeksi järgi kaks tuhat kuusteist oli olukord selline enamuse elanikkonna olukord on ajutine, üle poole vajab neist humanitaarabi. neli ning äh, kakskümmend protsenti on põgenenud teistesse naaberriikidesse, paljud on mujale ümber elama paigutatud. tegemist on endiselt ühe riigiga, kus äh, peamiseks äh, partneriks on Euroopa Liit, Euroopa Liit on üle viiesaja miljoni euroga abistanud seda riiki ja juulis kaks tuhat neliteist PQ usaldusfond käivitati selleks, et äh, toetada riigi äh, väljapääsemist kriisist ning riigi taasülesehitamist. meie auditis hinnati seda, kas usaldusfondi loomine on põhjendatud ning kui hästi seda juhiti ja kas fond suut-, on suutnud oma eesmärgid saavutada. auditis keskendusime fondi tegevusele alates kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. uurisime ühteteistkümnend äh, projekti ja kolmekümmet ühte rahastamiskokkulepet. mis me siis leidsime? üldine sõnum on selline, et usaldusfond loodi väga keerukas äh, siseriiklikus olukorras me usume, et fondi äh, juhtimist ning äh, struktuuri saaks parandada täieliku potentsiaali saavutamiseks, aga me mõistame samas, et äh, fondi loomine oli asjakohane otsus. raportis jõutatakse järeldusele, et usaldusfond loodi väga lühikese ajaga komisjonile. ei olnud läbi viidud eelnevalt analüütiline töö selleks, et hinnata seda, millised on võrdlevad eelised äh, usaldusfondi ja teiste rahastamisvahendite vahel. lisaks sellele ei äh, olnud meil kõikehõlmavat äh, majandusanalüüsi siin lisaks sellele jõudsime järeldusele, et fondi korralduse osas ei ole täielikku potentsiaali ära kasutatud. esiteks, Beku usaldusfondil on piiratud mõju sidusrühmade ja doonorite koordineerimisele. teiseks, valikumenetlus äh, peaks olema läbipaistvam, kiirem, kulutõhusam ning korralduskulusid ei ole täielikult veel välja arvutatud ning lõpetuseks kontrolli ja hindamismehhanismid on vaja ka vaja täielikult veel välja kujundada. praegusel hetkel usaldusfond on kokku kahesaja neljakümne kuue miljoni eurot usalduses abi suutnud äh, koguda. fond äh, parandab äh, pa, meie ülevaadet sellest, millised partneritega me selles riigis saame tegutseda ning äh, fond üldiselt on osutunud edukaks, hoolimata julgeolekuolukorrast, mis on, äh, mis ei ole stabiilne, on ikkagi suudetud saavutada eeldatud äh, eesmärke ning PQ usaldusfond on positiivset mõju avaldanud. meie soovitame oma raportis, et komisjon peaks parandama äh, Peku usaldusfondi äh, disaini ning äh, korraldus tulevikus ning äh, seda üldiselt kõikide Euroopa Liidu usaldusfondide puhul, seda peaks tegema läbi lisajuhiste väljatöötamise selles osas, mis puudutab abivahendi valikut ning samuti tuleb paremini analüüsida seda, mm, mis määral usaldusfondi saab rakendada. samuti tuleb doonorite koordinatsiooni parandada, valikuprotsessi ning tulemuslikkuse hindamist samuti tuleb optimeerida halduskulusid. Euroopa on loonud veel kolmteist usaldusfondi ning plaanib veelgi enamat. ma loodan, et komisjon võtab ähm, kasutusele head tavad, mis Pekutne usaldusfondi puhul äh, on ning kannab need üles teistesse ning võtab teadmiseks samuti need mõned puudujäägid, mis me oma raportis välja toome. aitäh! jaa, herzlichen Dank, next is the raportöör. suur tänu, järgmisena raportöör, palun. aitäh! ja aitäh ka Kontrollikojale selle raporti eest äh, Peku äh, usaldusfondi kohta. nagu väga hästi selgitati, Kesk-Aafrika Vabariik on üks riikidest, mis vajab võib-olla kõige rohkem arenguabi ning ka toetust Euroopa Liidult. seega ma arvan, et põhjused olid selged, miks loodi usaldusfond ja miks pakutakse sellist rahalist abi Kesk-Aafrika Vabariigile. usaldusfond on esimeseks Euroopa Liidu usaldusfondiks, mida juhib Euroopa Komisjon, käivitati juulis kaks tuhat neliteist, see tähendab seda, et tegemist on siis nii-öelda pilootprojektiga, kust me saame kogemusi ning need kogemused on muidugi väga olulised igasuguse, igasuguste edasiste taoliste meetmete jaoks Euroopa Liit, Prantsusmaa, äh, Holland, Saksamaa, Šveits on siis äh, selle osalised kakssada nelikümmend kuus eurot on suudetud koguda, see on päris äh, korralik summa, aga me peaksime vaatama ka, kuidas on seda kulutatud. ma arvan, et kontrollikoja raport on vägagi põhjalik ning siin tuuakse välja ka peamised probleemid tegemist on komisjoni esimeste kogemustega oma usaldusfondi loomisel ning äh, eesmärkide saavutamisega. siiani on see hästi läinud. ma näen, et kokkuvõttes mainiti ka seda, et olgugi et fondi valiku osas ei olnud analüüsi ning äh, ka disain äh, võib-olla võiks olla parem, siis hea uudis on see, et äh, ega meil väga valesti ei läinud, aga see oli pigem lihtsalt õnne küsimus, mitte hea planeerimise tõttu ei läinud nii. seega ma arvan, oleks meil vaja süsteemsemat lähenemist sellele, kuidas tagada, muidugi ega me ei saa täielikult kindlad olla, aga kuidas tagada seda, et äh, meie, meil oleks rohkem Mm, kindlust selles osas, et äh, välja pakutud vahendid toovad ka häid tulemusi kaasa. nõustun samuti Kontrollikoja aruandega selles osas, et äh, lisajuhiseid on vaja abivahendi valikul ning on vaja samuti vaadata, mil määral usaldusfondidega saab sekkuda ja tõepoolest, need on igati positiivsed aspektid, mida tahaksin toonitada. lisaks sellele veel kaks märkust. ma usun, et Peku äh, usaldusfondi puhul oleme näinud ka mõningaid raskusi või probleeme, mida me ikka kohtame arengufondidega töötades. eriti kui me räägime piiratud mõjust äh, sidusrühmade koordineerimisele see punkt tõstatub ikka, kui me räägime Euroopa Liidu arengufondidest ja tundub, et see on üks süsteemne probleeme, mis vajab parandamist. viimane märkus. me loodame, et kogu menetlus võiks muutuda läbipaistvamaks, kiiremaks, kulutõhusamaks ning äh, hindamismehhanismid tuleb ka veel läbi välja töötada lõplikult. ja arvatavasti, äh, kuna tegemist oli alles esimese projektiga, siis komisjon parandab seda kõike. aga ma lihtsalt tahaksin tõesti kutsuda teid üles veelgi kiiremini äh, parandusi sisse viima selles valdkonnas. jaa, suur tänu ja nüüd komisjonis Defco peadirektoraadi esindajal sõna. aitäh ja aitäh ka raportöörile ja proua Jakobsonile ülevaadete eest. kiire vastus. tõepoolest, see oli nüüd esimene usaldusfond üldse, mis me lõime. see oli ka esimene audit. nii et tegemist oli õppetunniga meile. nagu ütlesite, see oli tõesti suur pilootprojekt Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks nende jaoks päris kriitilise tähtsusega, aga jah, see oli alles esimene audit ning äh, see oli väga huvitav ka meile endile äh, ning äh, kon-, kontrollikoja töötajatele. mis puudutab valikut, siis tervitame raportis öeldud ning võin rääkida pikemalt sellest, kuidas me teie soovitusi juba tegelikult praegu ellu viime aga kas me oleksime pidanud või mitte looma selle, ma arvan, et siin on oluline silmas pidada seda, et usaldusfondi loomise otsus on Euroopa Liidu otsus. Äh, kaasatud on Euroopa Komisjon ja vähemalt üks või kaks liikmesriiki, see tähendab seda, et sellel on ka oma poliitiline mõõde, miks me sekkume, miks sellel hetkel ja kui palju läheks maksma mittesekkumine. see kui me poleks mitte midagi teinud aastal kaks tuhat neliteist Kesk-Aafrika Vabariigis, siis selle tagajärjed oleksid olnud tohutud, nii et otsus oli tähtis. see, kuidas me koostame finantsregulatsiooni, eh, tähendab seda, et me kaalume kõiki kriteeriume, arvestame hinnanguga, aga nüüd eh, me näeme, milline on ka selle praktiline külg, kui me peame kiirelt tegutsema kriisis olevas riigis. olukorda tuleb hinnata kiirelt Äh, korraldasime seminare ja töökodasid äh, selleks, et hinnata vajadusi. meil ei ole kolmekümne äh, leheküljelist raportit küll selle kohta, aga võib-olla me peaksime natukene silmas pidama seda, mis oli tegelikult finantsregulatsiooni eesmärk, mis teoreetiliselt on võimalik ja mida on võimalik ära teha, kui kriisiolukorras, kui on vaja kiirelt reageerida, saab teha. võib-olla jah, sellist hinnangut ikkagi oleks vaja, aga see ei saa olla väga pikk ja põhjalik, vaid see peab olema lihtsustatud. seda esi-, ühe asjana. koordineerimise koha pealt jah, jällegi ma arvan, et usaldusfond on ühisettevõtmine liikmesriikide vahel ja koordineerimine saab ainult minna nii kaugele, kui kuivõrd liikmesriigid ise on valmis selles doonorite koordinatsioonis osalema. seda juhib enamasti ka riik ise, keda abistatakse, aga sellises olukorras enne valimisi, eh, kus põhimõtteliselt riik ei olnudki, jah, aga nüüd, kui uus valitsus on eh, pandud ametisse pärast valimisi ja nii edasi, mida me ka toetasime, siis koordinatsioon on toimumas ja mõte on selles, et valitsus peaks seda koordineerimist läbi viima. usaldusfondi tasandil küll me koordineerime neid projekte, mis äh, PQ äh, usaldusfondiga rahastatakse, aga tõenäoliselt oleks jah, vaja süstemaatilisemat kontrolli. tuleks vaadata ka, mida tehakse äh, PQ väliselt. sest me kõik ei kasuta samu kanaleid valikumenetluse, selle kohta ütleksin lihtsalt, et me saame kasutada ainult neid menetlusi, mis olemas on, meil ei ole siin mingeid muid äh, usaldusfondidele mõeldud menetlusi. me kasutasime oma sisevaliku menetlust nagu ikka, see on meil meie tööriistakastis olemas, muidugi hea oleks, kui saaksime veel kiiremini tegutseda, aga samas tuleb leida õige tasakaal läbipaistvuse ja paindlikkuse vahel hindamine ja järelevalve jah, projekti tasandil on meil alati teatud raamistik, näitajad, mis annavad aimu sellest, milliseid tulemusi me projekti tasandil ootame, aga nüüd tuleks seda laiendada kogu usaldusfondile. TEFCO-s me kasutame ka mõningaid TEFCO vahendeid, mis seda võimaldavad. soovituste koha pealt jah, vaatasime need läbi, nõustume nendega ja võin ütelda, et me mõningaid neist juba ka äh, viime ellu. usaldusfond äh, praegu on olemas, toimib ja ma usun, et äh, tulevased usaldusfondid saavad ka seda ära kasutada. et DG Defcos kindlasti on see raport laialdaselt kasutusel, aitäh. Frau Jakobsen, bitte. proua Jakobsen uh,. Thank you, chair um.... aitäh. ma usun, et komisjoni algatused soovituste arvessevõtmisel tulevaste usaldusfondide puhul tulevad tõesti tulevaste fondide jaoks kasuks, kuid selle raportiga jätkates, jätkame, selle raportiga jätkame jätkutööga mõne aasta pärast veel. raportöör palun jah, hästi lühidalt, ma saan täiesti aru, et olukord oli kriitiline tol ajal Kesk-Aafrika Vabariigis ning tegutseda oli vaja kiiresti. aega ei olnud selleks, et tellida sajaleheküljelisi hinnanguid ja analüüse. kui kiiresti tegutsetakse, siis muidugi kaasneb sellega oht vigu teha. me peame sellega, eh, seda tunnistama pidasin silmas aga seda, et tegemist oli esimese korraga, et Euroopa Liit üldse sellise rahastamisskeemi kasutusele võttis ja me peaksime saadud õppetundidest õppima. ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et me analüüsiksime hoolikalt tulemusi. ma toetan täiesti taolist kiiret tegutsemist Euroopa Liidu poolt riikides või regioonides, kus kriisid tekivad me peame aga seda tegema võimalikult hästi ja sellest lähtudes ma usun, et praegused Peku fondi kogemused on väga olulised ja informatiivsed meile. ma usun, et me oleme ühel nõul. kolmekesi või me kõik siin siis tahame näha tõhusat, head tegutsemist ka tulevikus ja selle nimel me töötame. jaa, thank you very much We suur tänu, sellega oleme me täna hommikupooliku päevakorra ammendanud ja ma meenutan teile, et me alustame uuesti neliteist kolmkümmend Soomega, see ei olnud minu mõte, et me peame pool kolm alustama, aga peasekretär on siin pilootprojekti alustanud ja sellepärast peavad kõik komisjonid oma tööd alustama varem ja sellepärast on meil täna pärastlõunal rõõm neli tundi koosolekut pidada, nii et kohtume pool kolm.